et ma sooviksin alustada meie koosolekuga. kuna meie tänane päevakord on üsna tihe ja ma tahaksin teile öelda tere pärastlõunat ja tahaksin teile meenutada, et seda koosolekut kantakse internetis edasi, nii et naeratage, olge kenad ja mis puudutab päevakorra projekti, tahaksin ma teha ettepaneku mõningate muudatuste sisseviimiseks ja palun kuulage tähelepanelikult, sest me peame heaks kiitma päevakorra muudatused. esimene päevakorra muudatus puudutab härra Luhani raporteid Euroopa Liidus tõelise äh, ühtekuuluvuse saavutamine Euroopa Liidus tõeliste territoriaalse sotsiaalse majandusliku ühtekuuluvuse saavutada ja oli koordinaatoriga kokku lepitud, et selle raporti hääletus lükatakse edasi järgmise koosolekuni, mis on põhjendatud väga rohkete muudatusettepanekute esitamisega, mille me peame läbi vaatama. teine äh, muudatus vastavalt koordinaatorite otsusele oli lisada meie päevakorrapunkti punkt kolmteist A, arvamuste vahetus Äh, majanduskomisjoni arvamus eelnõu üle, mis puudutab nõukogu resolutsiooni riigiabi osutamiseks ähm,, vähese konkurentsivõimega kaevanduste sulgemiseks ja viimane muudatus puudutab härra Postinaru arvamust omaalgatuslikule raportile, mis on koostatud väliskomisjoni ja puudustab äh, Musta mere strateegiat. kuna sellega ei ole kiiret ja me võime selle juurde tagasi tulla mõne järgmise koosoleku ajal. kui te nõustute teile praegu tutvustatud päevakorra muudatustega ja kui rohkem taotlusi täiendavate muudatuste tegemiseks ei ole, ma annan teile ka sõna selleks, me võime päevakorraprojekti heaks kiita. Markus Piiper, palun tänan, proua esinaine. tänan. Äh, ma tahaksin tõstatada küsimuse koordinaatorite koosoleku päevakorra jaoks, mis toimub täna pärastlõunal ja see üks osa skp täiendamisest ja ma tahaksin toetust sellele et algne vastutus piirkondliku majanduskasvu heaolu eest ja nende saavutamise mõõdikute eest kuulub osaliselt mm, Regionaalarengu Komisjoni pädevusse ja mitte Keskkonnakomisjoni pädevusse ja ma lisan veel, et tegemist on üsna spetsiifilise küsimusega osaliselt seetõttu, et siiani on äh, kõik raportöörid selles küsimuses on olnud roheliste fraktsioonist. ja me peaksime vastu seisma sellisele mõttele, et, et taolise olulise strateegilise poliitika küsimuse osas, mis on alati kuulunud meie pädevusse, on see hakanud meie käest ära libisema ja seetõttu äh, tänasele koordinaatorite koosolekule teen ma ettepaneku arutada, kas see raport äh, ei tuleks tuua tagasi Regionaalarengu Komisjoni pädevusse. suur tänu selle kommentaari eest. see on ette nähtud meie koosoleku homses päevakorras ja kui me koordinaatorite koosolekul jõuame mingite järeldusteni äh,, siis sellega kaasnevad ka homse koosoleku päevakorra muudatused, me siis võime neid arutada. ja koordinaatorite koosolekul eh, me tuletame meelde selle teema äh, arenduse minevikku, me arutasime seda juba möödunud aasta oktoobris ja langetasime ka otsuse, mille tulemusena sündis see arvamust. kuid nagu ma ütlesin, käsitleme seda kõigepealt koordinaatorite koosolekul kui rohkem praegusel etapil keegi midagi päevakorra kohta lisada ei taha, siis äh, võime päevakorra projekti heaks kiita äh, selle lisandusega, mille äsja tegi Markus Piiper. ja ma tahaksin teile kõigile meenutada, et homme me hääletame kell üheksa, täpselt kell üheksa. palun võtke oma hääletuskaardid kaasa homseks koosolekuks seega võime asuda nüüd meie päevakorra teise punkti juurde. Äh, regionaalarengu komisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta koosolekute ajakava projekti vastuvõtmine. meile on välja jagatud see koosolekute ajakava, mille on ette valmistanud parlamendi vastavad talitused, arvestades mitmeid erinevaid kriteeriume, põhiliselt äh, vajalike koosolekuruumide tõlkide olemasolu ja samuti tuleb arvestada iga komisjoni puhul ka keelekombinatsioonide vajadust ja teile on välja jagatud see ajakava. meil toimub üksteist tavakoosolekut, meil on õigus korraldada ka erakorralisi koosolekuid, mis ei kuulu nende tavakoosolekute mm, päevakorda, nagu te näete sellest ajakavast. enamik koosolekuid toimub nädala esimesel poolel, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval. siiani on need tavaliselt olnud kahe poole päevased koosolekud. me oleme viinud sisse ka teatud muudatused äh,. Äh, Um, on ette need koosolekud, mis koos, kestavad pool päeva ja mõni kestab ka pikemalt, kolm ja pool päeva kuid keskmiselt on nad kahe poole päeva pikkused ja kui te olete nõus sellega, siis me võime selle päevakorrapunkti vastu võtta ja edasi liikuda meie kolmanda päevakorrapunkti juurde, see on juhataja teadaanded ja ma tahaksin teile edastada koordinaatorite otsusest äh, kuuendal septembril toimunud koosolekul Strasbourgis. koordinaatorid otsustasid välja pakkuda järgmised arvamused, mille võivad koostada Regionaalarengu Komisjoni liikmed kõigepealt. energiatõhususe tegevuskava ülevaatamine, see on ITRE omaalgatuslik raport ja see arvamus anti Rahvaparteile ja pra-, professor Bobinskale. teine omaalgatuslik raport, arvamus omaalgatusega raporti kohta on tööstuspoliitika üleilmastumaks ajastuks, see on EITRE komisjoni omaalgatuslik raport, äh, mis anti Sotsiaaldemokraatide fraktsioonile ja selle koostöös on Francesco de Angelis. ja kirjaliku menetluse äh, käigus otsustasid koordinaatorid teha ettepaneku kahe arvamuse koostamiseks, üks puudutab riigi abi Äh, vähese konkurentsivõimega kivisöekaevanduste sulgemiseks, see on konsultatsioonimenetlus ja koostajaks on Jan Bžežina ja juhtivaks komisjoniks on majanduskomisjon. ja teine ettepanek, parlamendi ja nõukogu otsus aktiivse vananemise Euroopa aasta kohta, mis on järgmine aasta, siin on vastutavaks komisjoniks tööhõivekomisjon, see on see kaasotsustusmenetlus ja äh, arvamuse koostamine anti Rahvaparteile, kuid äh, konkreetset arvamuse koostaja nime veel ei ole. kui kommentaare nende teadete kohta ei ole, siis ma liiguksin edasi päevakorraga ja neljas päevakorrapunkt on arvamuste vahetus volinik Janus Levandovskiga, kes vastutab eelarve ja finantsplaneerimise eest Euroopa Komisjonis ja selle arvamuste vahetuse jaoks on meil aega kuni poole viieni ja ma loodan, et me kasutame selle aja hästi ära ja ilma pikema sissejuhatuseta ma annaksin sõna volinikule ähm, nii palju aega, kui teil on vaja kõiki nende küsimuste selgitamiseks ehm, nagu te mõistate, kõik need küsimused on regionaalkomisjoni liikmetele äärmiselt olulised ja seejärel küsimuste-vastuste aeg. Good afternoon. Thank you, Danuta. tere hommikust või tere pärastlõunat, suur tänu küllakutse eest. väga meeldiv on siin tagasi olla. ma ei taha siin komplimente teha Danuta Hübnerile, et ta inglise keele domineerivat positsiooni toetab, rääkides inglise keelt, mitte poola keelt, aga tahaksin pigem rääkida eelarve ja finantsplaneerimise eelseisvast äh, perioodist. eelarve läbivaatamine lükatakse edasi oktoobrini, see puudutab õppetunde kriisist ja samuti majandusjuhtimist kahekümne üheksandal septembril kavatseb komisjon ettepanekuid teha majandusjuhtimise kohta ja tahaksin öelda, et osa nendest ettepanekutest puudutab otseselt regionaalpoliitikat ja on ette nähtud ka sanktsioonid, aga pärast seda saab asuda küll hilinenult eelarve läbivaatamise juurde. kõigepealt oli äh, komisjon ka huvitatud sellest protsessist, aga nüüd tundub, et ainult Euroopa Parlament ja teised institutsioonid ootavad uut finantsperspektiivi suure huviga pärast selles perioodiks, mis järgneb kahe tuhande kolmeteistkümnendale aastale. muide, augustis ühe intervjuu käigus ütlesin, et Euroopa Komisjon kavatseb läbivaatamise või analüüsi lisale veel lisada omavahendite nimekirja, mis võiksid äh, vähendada neid äh, eelarvesse sissemaksed, mis tulevad otseselt liikmesriikide eelarvetest. ma tean, et see ei ole eriti populaarne teema, kuid äh, kätte on jõudnud aeg läbi vaadata omavahendid ja riikide kulutused. pärast seda avaldatakse ühtekuuluvuspoliitika strateegiadokument, see on väga oluline dokument ning oluline on selles dokumendis, kuidas pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat struktureerida ühtekuuluvuspoliitikat ning sama puudutab üht, ühist põllumajanduspoliitikat, sarnane dokument avaldatakse ka põllumajanduspoliitika kohta sel aastal. tegemist on ettevalmistavate sammudega järgmiseks mitmeaastaseks raamistikuks ja meil on seadusjärgne kohustus järgmiseks mitmeaastaseks perioodiks õigusloomeprogramm välja töötada ja esitada see enne juunit kaks tuhat üksteist. me püüame muidugi ajastada seda kõige paremini kui võimalik. E, kõigepealt on meil vaja statistikat ja koos ja me mõtleme, kas eelarve ja õigusloomepakett peaksid avaldatama koos või, või eraldi õhustik oleks ilmselt kõige parem ilmselt hiljem kui kaks, kaks tuhat üksteist, kaks tuhat üksteist on ilmselt veel kokkuhoiuaasta ja, ja rahandusministrid peavad ilmselt ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaoks ette nägema säästumeetmeid, aga mitmeaastane raamistik peaks avaldatama teatisena kas siis juuni lõpus kaks tuhat üksteist või siis natukene varem, enne kui me oma õigusloomelise paketi avaldame no,. otsime kõige paremat nii-öelda võimalust äh, vastavalt siis asjade järjekorrale, nende kulgemisele. kõige viimane õigusloomeline pakett avaldatakse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks ja pärast seda hakatakse neid arutama. mõtleme muidugi sellele eh, ka, milline on poliitiline kalender, et eh, mitte mingil juhul ei blokeeritaks Prantsuse või, või tei-, Taani ähm, valimisi. loodame siiski sobingu teha Taaniga ja loodan ka siin Euroopa Parlamendi toetusele, sest vastavalt Lissaboni lepingule on parlamendi pädevus kasvanud. oleme asunud töö kallale ja ei taha viivitada kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aastal äh, programmide läbivaatamisel läks meil aega kaotsi, äh, aega on vähe, me tunnetame ajasurvet. ja loomulikult pannakse proovile ka institutsioonide hea tahe. kahe tuhande üheteistkümnenda e-, aasta eelarve menetlus läheb lepitusmenet-, etappi pärast teie lugemist, pärast konsulteeritakse siis nõukogu ja parlamendiga, komisjon on nagu vahendaja, aga tegemist on nii-öelda ühe lugemise mudelnäidisega ja me tahame anda endast parima, et eelarvepädevad asutused siis äh, parimal võimalikul moel koostööd teeksid. nüüd ähm, rääkides eelarvemenetlusest, peab mainima, et äh, Euroopa on jõudnud kriisijärgsesse või läheb edasi kriisijärgse etapiga. Te olete kindlasti maksebilansi või tähendab, eelarve tasakaalustamise fondist kuulnud. Euroopa Liit pakub nüüd stabilisatsioonimehhanismiga tagatisi Eurotsooni riikide võlgadele kuuekümne miljardi ulatuses vastavalt Lissaboni lepingule. see stabiliseerimismehhanism on nüüd olemas, aga Euroopal peab olema ka sanktsioonide komplekt nii-öelda välja töötatud muidugi sanktsioonide rakendamine ei peaks keskenduma eh, ainult ühtekuuluvuspoliitikale, vaid eh, hõlmama kõiki ülekandeid, vastasel korral jääb see teoreetiliseks, mm, see komplekt sanktsioonidest, sest paljud riigid üldse ei saa ühtekuuluvuspoliitikast eriti kasu, samas rikuvad rahumeele stabiilsus- ja kasvupakti. see peaks olema distsiplineeriv mehhanism kriisijärgsele Euroopale ja ka eelarve tasuka-, tasakaalustamisele. meil kõigil on oma vastutus. liikmesriikide rahandusministrid soovivad konsolideerimist, finantsturgude usaldatavust meie soovime aga, et tulemused jõuaksid kodanikeni, MTÜ-deni, vabaühendusteni, Erasmuse üliõpilasteni. aga me peame mõtlema ka, kust tulevad investeeringud, kuidas rahastamine on struktureeritud. Te teate kõik seda, et ühtekuuluvus saab Lissaboni lepingust ainult tuge nii territoriaalse dimensiooni kaudu kui ka sotsiaalse majandusliku dimensiooni kaudu. see võimaldab territoriaalseid vahendeid mobiliseerida ja integreerida. loomulikult ma olen Johannes Haaniga pidevas ühenduses, tema vastutab komisjonis ka nende teemade eest, soovin olla ka ühenduses pidevalt Regionaalarengu Komisjoniga. vaatasin teie kolmeteistkümnendal juulil avaldatud dokumenti ja tundub, et meie nägemus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgsest ühtekuuluvuspoliitikast ei olegi nii erinev. aga loomulikult tuleb seda kõike veel arutada. ühtekuuluvuspoliitika ei peaks olema hädaabipoliitika, vaid arengupoliitika see ei peaks olema mõeldud ainult idapoolsete eh, liikmesriikide järeleaitamiseks. küsimus puudutab seega siis võimalusi, mitte takistusi ja eh, ühtekuuluvuspoliitika kontseptsiooni kui sellist. seitsekümmend protsenti tegevusprotsent, seitsekümmend protsenti tegevusprogrammidest rakendatakse ju äh, kohtadel ja regionaalpoliitikas on kohalikud teadmised eelkõige, eelkõige või kõige tähtsamal kohal. nüüd, kui me mitmeaastastest programmidest räägime, siis äh, on küsitud, kas see peaks olema, äh, kas need peaksid olema viieaastased, seitsmeaastased või äh, viis, peaks nende kestus olema hoopis viis pluss viis aastat. tähtis on see, et sotsiaalfond äh, ja selle tegevus oleks nähtav kodanikele ning et see aitaks kaasa territoriaalsele ühtekuuluvusele. sama puudutab ka Maaelu Arengufonde, mille tegevust siis omavahel tuleks koordineerida. olen kuulanud ka kodanike kommentaare SKT kohta. ma arvan, et siiski SKT peaks jääma ühtekuuluvusfondides toetuse saamisel äh, põhikriteeriumiks ka pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. me oleme head koostööd teinud Johannes Haaniga, püüdnud mõelda, kuidas Euroopa saaks tervikuna kõige rohkem kasu ühtekuuluvuspoliitikast, kuidas säilitada üht sihtala kaks, kuidas sihtala ühega edasi minna. finantsmääruse läbivaatamine on Ingeborg Kressle lauale jõudnud. ma tean, et ta on siin juhtfiguur selle teema osas, muidugi on mõeldav ka teatud veamarginaal aga finantsraamistik peaks toetama ka ühtekuuluvuspoliitikat. me tahaksime tasakaalustada innovaatilisi instrumente nagu avaliku ja erasektori partnerlus ja muud finantsmääruse läbi, läbivaatamisel, aga samuti on oluline roll ka suurtel linnastutel. Nad on kujunenud tõeliseks probleemiks Euroopas. me peame mõtlema, kas me peame makroregioonid nagu Lääne mereregioon või, või Musta mere regioon ka tulevasse mm, regionaalpoliitikasse, ma tean, et Johannes Haan on makroregioonide tuline pooldaja, aga see on veel alles lahendamata küsimus, seda alles arutatakse. Need on niisugused ettepanekud, arvestades tulevikku. aga tähtis on muidugi eelarv, Euroopa Liidu finantsid küsimus ei ole sugugi lihtne, poliitiline, poliitikud Euroopas on frustreerunud kõigi nende väga karmide majanduskokkuhoiumeetmete tõttu. kõik need meetmed mõjutavad liikmesriikide kaasfinantseerimisvõimalusi näiteks ka Saksamaal, Saksa liitvabariigis, liidumaades ning me peame kõike seda vaatlema Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika valguses ja see oli siis lühidalt minu sissejuhatus, nüüd annan sõna sulle, Danuta. We... kallid kolleegid, meil on päris pikk nimekiri sõnasoovijatest. Ravanda kõigepealt. mul on nimekirjas härra Vaan, see on vist, see olen vist mina. ma tahaksin päris palju öelda järgmise mitmeaastase raamistiku kohta, siin on päris palju olulisi küsimusi, mida me oleme arutanud seoses ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondidega, aga täna ma piirduksin oma kommentaarides äh, tänaste teemadega ja ma saan aru, miks see liikmesriigid eh, praegu seda vaheläbivaatamist väga ei taha läbi viia, nad ei taha maksta lisaks Euroopa Liidule, kas samas pannakse paika ka uued pädevused Euroopa Liidule ja parlamendile tulenevalt Lissaboni lepingust ma ei pea siin silmas lihtsalt äh, selliseid asju nagu uue välisteenistuse loomist, vaid ka uusi pädevusi näiteks seoses spordi- ja kultuurivaldkonnaga. ma olen kindel, et äh, volinik kui endine eelarvekomisjoni liige äh, saab väga hästi aru nendest uutest vastutustest ja nende seosest eelarvega. eelarve rubriikide mahud muutuvad järjest kitsamaks ja raskemaks ja rubriigid nagu üks A ja üks B, minu arvates neid tuleks näha investeeringutel. aga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveks seoses sada kaheksasada üheksakümmend üheksa miljonit eurot, kuigi ühte B-d ei ole kärbitud, on ikkagi üks miljon äh, eurot makseid. sellest ega äh, üks A all ei pruugi olla piisavalt äh, raha, et kõiki projekte rahastada ja samuti ma kardan, et üks B all ei ole piisavalt äh, makseid, eriti mis puudutab äh, struktuurifondide programme, mis võetakse välja. nii et need on kaks äh, peamist murevaldkonda minu jaoks. nii et küsimus, kui meil on selline vaheläbivaatamine, kas see on siis lihtsalt selline tehniline ettevõtmine või te olete valmis pühenduma sellele, et vaadatakse tõesti prioriteete ja et üks A, üks B prioriteedid saaksid korraliku rahastuse tulevikus ja need aitaksid kaasa Euroopa majanduse taastumisele. aitäh, järgmiseks Mikael Toider. suur tänu, volinik oma ülevaatest tõite välja pinged erinevate poliitikavaldkondade vahel ja rahastusvõimaluste vahel. on riike, kes peavad oma eelarvet konsolideerima ja need riigid leiavad, et Euroopa Liit peaks andma sellesse oma panuse. nii et minu esimene küsimus, missugune on teie seisukoht Euroopa Liidu poolse panuse suhtes riikide eelarvete konsolideerimisse? siis teiseks äh, on mitmeid makromajanduslikke stabiliseerimisinstrumente. ma ei ole komisjonilt eriti kuulnud selle kohta, kas ühtekuuluvusosa äh, võib kasutada ka makromajanduslikuks stabiliseerimiseks. ma ei taha kahtluse alla äh, siin seada poliitikat, aga ei oleks õige, kui majandusraskustes riigid eh, ei saaks kasutada kõiki võimalikke vahendeid nendes kohtades, kus on tarvis makromajanduslikku stabiliseerimist. tegemist on ju ka riikidega, kellel on konkurentsivõime probleemid majanduses ning ühtekuuluvusrahad võiksid aidata kaasa konkurentsivõime parandamisele, kui neid korralikult kasutada. nii et mis on teie seisukoht selles osas ning viimaks, kuidas on nii, et president Barroso on järsku leidnud kuskilt miljard eurot arengupoliitika eesmärkide jaoks ÜRO raames, aga samas ühtekuuluvusfondide rahadega on meil probleeme. järgmine küsija. suur tänu selle suurepärase sissejuhatuse eest. väga hea on, et parlament ja komisjon teevad tihedat koostööd, aga nüüd äh, tegeliku elu juurde. Te ütlesite, et eelarve on väga pingul tulevase finantsraamistiku puhul ja oma ressurssid äh, on samuti piiratud, seega on tähtis, et me peaksime kaaluma hoolega, millised võimalused äh, on, äh, tulevad meile näiteks maksupoliitikast. kui me räägime viieaastasest perioodist ja struktuurifondi programmidest, kuidas saaks neid kohandada kõige paremini viieaastase programmiga? ma olen natuke mures äh, sellepärast, et muide ma osalesin eelarve ja, ja kokkuhoiumeetmete debatis ja eh, seal arutati just traditsioonilist eelarvepoliitikat ja, ja uusi poliitilisi meetmeid. tavaliselt räägitakse solidaarsusest eh, ja abist, mis tagab liikmesriikide solidaarsuse aga millised võimalused on meie jaoks avatud praegu? kui me räägime Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, siis oodatakse ju sellest mingit eh, lisaväärtust, kas ühtekuuluvuspoliitika ei saa mingit lisaväärtust anda näiteks rohelise majanduse, taastuvenergiaga, sellepärast et eh, er, er, kõikidel regioonidel on ju omad äh, ressursid, mille me oleme muide uue ja traditsioonilise poliitika äh, erinevuste arutelul ära unustanud, seega meil peaks olema natuke mm, laiem lähenemine nendele aspektidele. samuti on oluline leida uued prioriteedid. võtame näiteks teadusuuringud, väga tähtis valdkond. loodame, et te tulevikus arvestate seda räägid, rääkides äh, kriteeriumidest, siis olen teiega täiesti nõus ja arvan samuti, et SKT peaks põhikriteeriumiks jääma, aga millised on tuleviku äh, väljakutsed? näiteks elanikkonna äh, vananemine, kas ühtekuuluvuspoliitika saaks sellele uuele väljakutsele kuidagi vastata? samuti tahtsin küsida teie arvamust transpordipoliitika kohta oleme neid küsimusi juba arutanud ja teie kolleeg volinik Kallas esitas äh, mõtte, et, et, et ka transpordipoliitikas saaks ära kasutada omavahendeid. mis te arvate sellest? suur tänu. Need ei ole just kõige kergemad küsimused, mis te esitasite. esiteks, härra Klaus, ma juba tean, et oma läbivaatamise loogikas äh, oleme jäänud allapoole parlamendi ootustest. see loogika tuleneb äh, Lissaboni lepingust. parlament ja see on ka minu kolleegi Raimar Pege seisukoht, parlamendis on, parlament sooviks näha poliitilisemat äh, lähenemist sellele protsessile, aga probleem on selles ja võib-olla tuleb siin selgust homme, kui Kobe hääletab äh, muudatusettepanekuid, aga et äh, me peame ka aru andma, et ilma õigusliku aluseta ei saa me kvantifitseerida neid uusi kohustusi, mis Lissaboni lepinguga kaasnevad. nii et äh, seepärast on need kohandused jäänud äh, selgelt allapoole parlamendi ootusi, aga mis peaks olema juba selge kahe tuhande kümnenda aasta eelarves, on näiteks äh, seoses välisteenistusega. eelarve muudatused kuni üheksa koma viis miljonit eurot ja uued ametikohad, see ei ole just äh, kõige populaarsem Euroopa avalikkuse silmis, et halduskulutused eh, tõusevad, aga Lissaboni lepinguga eh, selline asi kaasneb, uus välisteenistus. sport ja kultuur, need on selged strateegiad ja prioriteedid parlamendi eh, läbirääkimistest kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks ma näen siin väga selgeid muudatusettepanekuid raportöörilt, kes tegeleb eelarvega. Te olete pööranud meie tähelepanu kärbetele, mis on äärmiselt karmid rubriigis üks, nii üks A kui üks B rea. siin on paradoks, tavaliselt kõik ütlevad, et Euroopa peaks kulutama rohkem konkurentsivõime parandamisele, olema konkurentsivõimelisem ja nii edasi, aga kahe tuhande viienda, kahe tuhande kuuenda aasta läbirääkimistel seda osa ettepanekust just kõige tugevamalt kärbiti. nii et vaatamata deklaratsioonidele, et me peaksime kulutama rohkem teadusuuringutele ja konkurentsivõime tõstmisele üheksakümmend kuus protsenti kasvust kaks tuhat üksteist versus kaks tuhat kuus keskenduvad üks A-le ja üks B-le. nii et eh, edasiliikumine siin on, et ühtekuuluvuspoliitikast liigutakse edasi, tempo tõuseb ja kaks tuhat kümme peaksime kulutama üks miljard rohkem, kui mm, kavandati algselt kahe tuhande kümnendaks aastaks ja täpselt samamoodi peaks äh, juhtuma kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. ma tahaksin kaitsta selliseid kulutusi, sest äh, tegemist on investeerimise olemusega äh, summadega, mis aitavad kriisist välja tulla, parandada tööhõivet, uusi töökohti ja nii edasi. see oli ka äh, selge küsimusest, kus härra Toirer puudutas neid eelarvete konsolideerimisega seotud probleeme, mis äh, Euroopa eelarvest lisandväärtus võiks tuleneda just investeerimisrahade näol. Hispaanias, Ühendkuningriigis, Saksamaal äh, ja teistes Euroopa piirkondades on investeeringutes äh, suured langused ja me saaksime siin omalt poolt aidata seda lünka täita, struktuurifondid, mis on tavaliselt investeerimisraha. ma arvan, et äh, see on vastuseks ka härra Toirerile selle küsimuse osas, mis puudutas panust eelarvete konsolideerimisse Euroopa Liidu poolt. ning ma ei oska täpselt öelda, kust võib tulla üks miljard arengu jaoks, aga me oleme tegelikult äh, loominguliselt ja ma usun, et me suudame leida raha toiduabiks, Galileo jaoks, taastamisprogrammi jaoks. see on paindlikkus, mida on tarvis ja mida peaks kaitsma mitmeaastaste programmide puhul. proua Männer, ma ei tahaks puudutada nii palju maksustamise küsimust, ma pigem räägiksin oma vahenditest, mis on lepingusse kirjas, maksud on selline väga karm sõna. liikmesriikide panused Euroopa Liidu eelarvesse, et äh, vähendada neid, et aidata finantsministreid äh, eelarvete konsolideerimisel ametlikult äh, kritiseeritakse praegust olukorda aga otsitakse võimalusi riikide panuste vähendamiseks selleks, et eh, riikide elu eelarvete konsolideerimisel lihtsustada. mis puudutab makse, näiteks finantstehingute maksustamine, seda nähakse pigem siseriikliku tuluna ja otsitakse meeleheitlikult uusi tuluallikaid, aga pigem riigi tasandil kui Euroopa tasandilt. proua, ma olen teiega nõus, et on vastuolud äh, rahadega seoses äh, ja need lõhestavad Euroopat et need ei integreeri Euroopat. viie aasta jooksul peaksid mm, kahe aasta pärast algama uued läbirääkimised eh, finantsperspektiivi elementide paikapanemiseks kolmas ja neljas aasta on need, kus programmeerimine tõesti hoo sisse saab. nii et mina ise ei ole just selle viieaastase perioodi suur pooldaja ja fänn. Raimer, teie argument on, et me peaksime kohandama selle parlamendi mandaadiga, mina arvan, et me peaksime siis pikendama parlamendi mandaati seitsme aastani ja see on ka ettepanek, millega ei ole arvestatud teatud põhjustel. kaks tuhat kaksteist kuni kakskümmend praegused et arutelud ei ole veel väga selged. me ei taha väga tõsta erinevaid kulutuste kategooriaid. ma olen selgelt öelnud, et ma olen integreeritud ühtekuuluvuspoliitika poolt, on kolm valdkonda, kus on selge püüe sõltumatuse suunas, üks eh, peale Euroopa Sotsiaalfondi on transpordivõrgustikud, eh, siis energia ja kolmandaks kliima minu soov on leida raha territoriaalse ühtekuuluvuse raames ja mitte Äh, jagada seda väga paljudeks fondideks, sest see tõstab ka halduskulusid, sest äh, kui meil tekivad sellised poolsõltumatud äh, organid, siis kohe tekivad vajadused ka administratiivkuludeks ja muuks selliseks ja see ei ole just väga populaarne liin. kõige lihtsam on rünnata mitte ainult äh, Euroopa eelarvet, vaid ka Euroopa halduskulusid, kuigi see ei ole nüüd äh, sellistes summades, mida paljud eurooplased arvavad, see ei ole eelarvest kõige suurem proportsioon, aga see on element, mida rünnata, see on kõige lihtsam eelarvet kahtluse alla seada Jim Bafton. eelmine kuu kohtuti Ida-Velsis arutamaks Euroopa Liidu eelarvesse tehtavaid panuseid. Nendes valdkondades on õigus saada sada kümme miljonit äh, naela investeeringuid, kakssada 200... rahade äravõtmise järel kolmkümmend üheksa erinevat projekti oleks mõjutatud, kaovad paljud töökohad, viisteist projekti on loodud regionaalarengu finantseerimise raames, kuusteist projekti kuuluvad sotsiaalfondi alla, umbes tuhat kakssada töökohta sõltuvad nendest, need on loodud just nende programmide raames. regionaalne konkurentsivõime ja tööhõive rahastus on umbes kuus protsenti kogu Euroopa eelarvest, viiskümmend viis miljardit eurot, aga seda kontekstis umbes üks triljon eurot, kus, äh, mis on kulutatud Eurotsooni päästmiseks. Ühendkuningriigis ootavad ees kuuskümmend ähm, miljonit äh, kärpeid ja paljud nendest mõjutavad Walesi. paljud töökohad on sattunud ohtu, selline rahade äravõtmine suurendaks veelgi viletsat olukorda, mis niigi Walesis paljudes valdkondades valitseb. Walesi maksumaksjad annavad samuti oma panuse Euroopa Liitu, aga sedasama raha oleks tarvis koha peal. Ühendkuningriik on teine suurim panustaja Euroopa Liidu eelarvesse ja kui ära võtta raha riigist, mis on juba raskes majanduslikus olukorras, minu arust see ei lähe kokku Euroopa Liidu tuleviku eesmärkidega. ja komisjon võiks omalt poolt läbi viia mõjuhinnangu, mis puudutab selliste rahade äravõtmise negatiivseid mõjusid. nii et palun, kas te tegeleksite selle teemaga? proua Ramona Manescu, palun. mulțumesc, vreau să-i mulțumesc domnului comisar. suur tänu tahaksin teid tänada, härra volinik, ettekande eest, mis te pidasite siin. tahaksin öelda, et olen rahul tõdedes, et äh, teil on äh, äh, minuga sarnased vaated, te toetate ühtekuuluvuspoliitikat ja regioonide suuremat kaasamist loodame, et saame teilt tuge oma töös. Te rääkisite ka kohalike ja regioonide omavalitsuste toetuseks, kuid mina tahan lisada, et eh, palju rohkem tuleks investeerida selle tasandi ametnike koolitusse, sest just nemad mõjutavad otseselt tegevuskavade elluviimist eh, regionaalpoliitikas ühe, ühtekuuluvuspoliitikas. nüüd, kuidas te arvate, kas teie ja komisjon saaksite toetada projekte, just koolitusprojekte, mis aitaks kogemusi vahetada erinevate regioonide töötajate vahel selleks, et aidata kaasa ka tegelikult äh, haldussuutlikkuse tõstmisele Euroopa fondide vahendite juhtimisel. tänan. aga mul on ka küsimus kas ühtekuuluvuspoliitika jääb jätkuvalt Euroopa Liidu võtmepoliitikaks vastavalt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale. ühtekuuluvuspoliitika ei pea olema abipoliitika, ei pea olema ka lihtsalt ühtekuuluvus- ja solidaarsuspoliitika, vaid peab olema arengupoliitika, et elimineerida erinevate regioonide vahelised ebatasasused. nüüd mind huvitab ühtekuuluvuspoliitika tulevik eelarve seisukohast. kas eelarveraamistik peaks jääma samaks, see tähendab, kas on vaja säilitada samad arvud, samad ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtted või on teil teistsugune visioon ja kui on, siis milline see oleks? suur tänu, ma ütleksin veel, et Romanescu oli ALDE koordinaator ning Konstantse Krell, sotsiaaldemokraatide koordinaator, palun. suur tänu, esinaine volinik. Ähm, meil on tõeline hea meel teid täna komisjonis vastu võtta ja ma loodan, et meil seisab ees viljakas ja pikk koostöö äh, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku vallas. ja mul on kolm punkti. mina isiklikult ei arva, et et äh, liikmesriikide eelarve konsolideerimist äh, või äh, säästupoliitikat tuleks laiendada ühtekuuluvuspoliitikale. härra Toiler juba mainis seda, kuid ma arvan, et ta on valel teel. minu küsimus on, kas te kaalute kõiki meetmeid või põhjusel, et need küsimused on praegu aktuaalsed ja äh, Äh, ka seoses tõukefondidega me peame hakkama rakendama kokkuhoidu ka selles osas. Te vastasite poolenisti transpordirahastu loomise küsimusele. ma kardan, et et süveneb äh, valdkonnastumine poliitikates, mis tähendab seda, üritatakse ähm, leida rahalist toetust äh, ühtekuuluvuspoliitikast, äh, ühtekuuluvusest äh, fondist erinevate valdkondade jaoks, transpordi tõusus tõstmiseks, kliimamuutustega võitlemiseks. Teemade jaoks, mis ei ole otseselt seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, milline on teie seisukoht, härra volinik, kas teie pooldate sellist killustumist valdkonniti või komisjon kui kolleegium äh, Äh, ütleb sellisele lähenemisele ei. meie komisjoni liikmete enamik toetab seda, et see ajaperiood peaks olema vähemalt seitse aastat ja äh, komisjon hiljuti ütles kaks korda viis, see oleks isegi parem lahendus, sest see on piisavalt pikk ajaperiood, mis võimaldab korralikult ellu viia mitmeaastaseid programme ja projekte. Äh, kuid siiski äh, seitse aastat on võib-olla parim lahendus, äh, sest kümneaastane periood võib-olla on liiga pikk. milline on teie seisukoht selles küsimuses? ja palume nüüd vastata volinikul. tänan, härra Pahvton teil on väga tugevad argumendid ühtekuuluvuspiirkondlike poliitika osas äh, Walesi kogemuste põhjal ja mitte ainult Walesi, vaid ka Gordon Valley tuleb samuti arvestada, kui me räägime äh, Ühendkuningriigi piirkondade tulevikust. Äh, milline on konkreetse regiooni abikõlbulikkus ole omas olles kahe, kahesaja seitsmekümne ühest piirkonnast pärast kahe tuhandet aastat. meil on nüüd selgem pilt selles osas. ja ka härra Manescu, proua Manescu küsis sedasama, kuid sellest ei piisa tulevikust ühtekuuluvuspoliitikule täieliku toetuse saamiseks, et jääda sajaprotsendilise Berliini metoodika juurde. lisaks meie esimesele sihtalale ja statistilised piirkondadele ning järgarvulisele vähendamisele ja suurendamise meetodile, me peame leidma õige vastuse äh, seitsmekümne viie ja üheksakümne protsendi ühenduse keskmise vahel. Need on kaks modifikatsiooni nõnda öelda Berliini metoodikale, mis on vajalikud ja see teatud määral vastab ka Walesi probleemile, kuidas saavutada ühenduse toetust ühtekuuluvuspoliitika meetmetele. Berliini metoodika kui selline eksisteerib, kuid seda on vaja muuta. samas me ei tohi ilma jääda Hispaania toetuseta e, ega ka mitte Austria ega Saksamaa toetuseta. sellest piisab, e, kui külastada Saksamaad ja mõista, millised tundlikud probleemid on Saksamaa idaosas ja siiski Euroopas on väga palju veel piirkondi, mis ootavad pakkumist ühineda regionaalse ühtekuuluvuspoliitika meetodega. ja kui me tahame aastal kaks tuhat kaksteist saavutada kokkuleppe, siis me ei saa lubada endale, et selles protsessis saab olema palju kaotajaid. selleks saavutada kokkulepe kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, ei saa me lubada, et keegi jääb tõeliselt kaotajaks. me peaksime oma pakkumise korralikult koostama ja kui te lähtute sellest põhifilosoofiast, et selliseid suuri kaotajaid ei ole, eh, siis on võimalik saavutada kokkulepe, vastasel juhul mitte. ja võib-olla siis leiame ka lahenduse nendele piirkondadele, mis on teile südamelähedased. osaliselt on see vastus ka proua Manescu küsimusele, ei piisa mm, Berliini metoodikast, see peaks olema põhilähenemine ka tulevikus, kuid vajalikud on teatud modifikatsioonid ja linnastud äh, toovad kaasa mm, suurte probleemide kohjumise ja me peame leidma ka vastuse nendele probleemidele, võitma nad enda poolele üle. mina, äh, see on, tegelikkus on tekkinud sellised suured linnastud, äh, kus on kohjunud väga palju probleeme, mida tuleb lahendada ka Äh, Euroopa eelarve tagasihoidlike vahendite abil. ma olen juba oma poolt provotseerinud ja tekitanud probleeme, kui ma olen rääkinud tuleviku et, ettepanekutest, kuid esimene finantsperspektiivide loosi number üks, äh, finantsperspektiiv ühtekuuluvus ja regionaalpoliitika moodutas äh, seitseteist protsenti ainult, nüüd on see tõusnud kolmekümne kuue protsendini, seega on tõeline evolutsioon, kas see mm, samasugune areng äh, on ette nähtud ka põllumajandustoetuste arengule, mitte ja praegusel hetkel on meil vaja leida ka rahalisi vahendeid teadusuuringute jaoks, kuid ma ei laskuks nendesse aruteludesse täna Äh, vastasel juhul ilmselt pärast tänast koosolekut kutsub mind aru andma ka põllumajanduskomisjon. kuid Euroopa eelarve kaitsmiseks me peame leidma korralikud proportsioonid äh, erinevate kuluartiklite vahel ja peaksime püüdlema legitiimsuse poole, äh, mis on sobiv kahekümne esimeseks sajandile, arvestades seda, on tekkinud suured kulu artiklid piirkonniti ja pro-Krell sanktsioonide vastu. ei ole veel selge, neid nimetatakse korrigeerivateks mehhanismideks äh, Lissaboni lepingu artikkel sada kolmkümmend kuus on võib-olla vähem vastuoluline, kuid äh, see on üks Lissaboni lepingu tõlgendustest ja see on piiratud euroalaga kui me soovime sellist paketti, mis distsiplineerib ja hõlmab kõiki kahtekümmet seitset liikmesriigid, siis me peaksime tegutsema väga ettevaatlikult, nagu te õigesti ütlesite. majanduslanguse ajal, kui me jätame halvasti dis-, distsipliiniga liikmed äh, äh, paneme nad häbiposti ja kahjuks ei saa me seda kohe teha, kui me räägime eh, nende kohustuste peatamisest kaheks aastaks, sissemaksete peatamisest ja eh, need kärped eh, peaksid teostama mitte kohe, vaid teatud ajaperioodi jooksul. ja neid sanktsioone tuleb kasutada väga ettevaatlikult, et mitte halvendada nende riikide olukorda veelgi. see oli ka asi, mille tõstatas härra Toiler ja millele ma ei vastanud oma esimeses vastuste voorus. kuid me peaksime siiski äh, mõtlema kriisi õppetundidele ja koostama vajalikud abivahendite paketid, mitte ainult korrigeerivatele meetmetele mõtlema. peaksime mõtlema selle üle, kuidas ära hoida selle piirkonna halvenemist, mille laienevad sanktsioonid. kas seda tuleb ette näha ja tegutseda mõistlikult, targalt? ma juba komisjonis olen öelnud, et ma olen Euroopa eelarve disintegreerimise ja valdkondadeks jagamise vastu, kuid me samaks peaksime tõstma eelarve nähtavust ja eriti sotsiaalfondi äh, nähtavust. selleks on meil ka äh, strateegias Euroopa kakskümmend kakskümmend teatud vaesuse vähendamise eesmärgid. ja selleks on vaja Euroopa Sotsiaalfondile ka mingeid tagatisi, et seda poliitikat ellu viia. me võime lisada väärtust nii transpordipoliitikale äh, kui ka struktuurifondide poliitikale. seitsmeaastane ajaperiood, minu seisukoht, et pärast äh, viiendat aastat peaks toimuma tõeline läbivaatamine. ma võiksin nõustuda viis pluss viiega, kui vahepeal toimub vahearuande koostamine ja selle raames nähakse ette ka tulevikureservid. ilma eelarvereservideta ei saa olla tõelist eelarve läbivaatamist. läbivaatamine tähendab reserve ja siis tuleb äh, ümber korraldada, ümber tõsta äh, vahendeid. ma kardan natukene, Äh, et järgmine finantsperspektiiv sünnib selles väga pessimistlikus õhkkonnas Euroopas ja seda kümneks aastaks. me nüüd juba anname tulevikule äh, väga skeptilise hinnangu ja see ei soodusta ratsionaalseid arutelusid tuleviku üle ja äh, see ongi minu probleem mm, seoses ettepanekuga viis pluss viis, kuid viis pluss viis on parem kui viis kolleegid, meil on veel seitse sõnasoovijaid ja aega on jäänud ainult kakskümmend minutit. palun esitage oma küsimuse nii lühidalt kui võimalik ja sama kehtib ka volinikule. järgmisena härra Kirillov ja nii lühidalt kui võimalik. tänan, esinaine, ma räägin lühidalt, sest mul on kavas esitada mõningad konkreetsed küsimused, millele juba on saadud vastused. volinik, tänan väga selle väga avameelse arvamuste vahetuse eest Äh, see on üsna lähedane meie hinnangutele ja mul on hea meel, et esindate uut liikmesriiki sellel ametikohal, sest äh, minu arvates te väga selgelt tajute, kui suur on ühtekuuluvuspoliitika mõju ja tähtsus meie jaoks. me oleme kõrgelt hinnanud äh, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tulemusi siiani, see ei ole küll uinu kaunitar, sest ta areneb pidevalt edasi, kuid viimasel ajal on äh, täheldatud seda, et ühtekuuluvuspoliitika tähtsus üritatakse vähendada. Äh, selle ühe miljardi euro võrra vähendamine ei ole vastuvõetav mitte ainult finantstagajärgi arvates, äh, arvestades, vaid seda, milline, millise poliitilise signaali see annab ma saan aru sellest, mis te ütlesite, et on tekkinud mõnikord selline frustratsioonitunne, aga mulle teeb muret see, et, et selline õhkkond äh, toob kaasa solidaarsuse vähenemise äh, ja mõningates ringkondades äh, toob see kaasa ka üsna räpaseid tagajärgi ja meie näeme ühtekuuluvuspoliitikas äh, kui testi katset, sest äh, solidaarsuse vähenemine võib oluliselt mõjutada meie ühenduse tulevikku. ja ma loodan, äh, et ka komisjonis te loodate ära hoida äh, suurte kaotajate tekke ja ma väga loodan, et suurteks kaotajateks ei saa olema su uued liikmesriigid. härra Piiper, palun. jah, tänan ma võib-olla lühidalt kommenteeriksin SKP teemad. härra Levandovski, äh, teie sõnad andsid mulle kindlust juurde, kui te tutvustasite komisjoni seisukohta selles küsimuses. oht peitub selles, et et need, kes suudavad statistikat loominguliselt äh, kujundada, saavad kõige rohkem raha. ja see tekitab suurt ohtu nende näidikute rakendamisel. mul on küsimus sanktsioonide kohta erinevalt eh, teistest komisjoni liikmetest, mina isiklikult arvan, et meil peab olema selline automaatne sanktsioonide mehhanism ja mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika rahade jaoks, vaid kõikide ühenduse rahastute jaoks. kuigi ma tahan öelda, et ühtekuuluvus äh, fondi määrus juba näeb ette sellised automaatsed mehhanismid, kuid neid ei ole kunagi kasutatud. seega USA äh,, vabandust, Euroopa Liidu päästepakett on piiratud kolmeaastase ajaperioodiga. mis juhtub pärast selle tähtaja lõppu? majanduskomisjon on nüüd teinud ettepaneku, et, et me peaksime mõtlema äh, Euroopa määruse koostamise peale äh, pankroti korral ja milline on komisjoni seisukoht selles küsimuses? härra Sean Kelly, tänan esinaine ja ma tänan volinikule äh, väga kokkuvõtliku ja avameelse äh, tutvustuse eest oma seisukoha kohta. ma üritan sama kokkuvõtlikult rääkida me vajame Euroopa Liidus oma vahendeid ja, ja me ei suudaks ühehäälselt esineda või tegutseda, kui meil ei ole vajalikke instrumente, mis võimaldavad meil saavutada teatud määral ka sõltumatut rahastamist. ma tahaksin küsida Äh, milliseid vahendeid võiks kasutada sellel eesmärgil? Te olete välistanud maksustamise, aga kuidas jääks euro võlakõrjedega? teiseks te mainisite, et kultuuri eelarvevahendeid vähendatakse. kas te ta, ähm, täp-, täpsustaksite seda äh,, kas praegusel hetkel, kui palju? ja sama küsimus ka ühtekuuluvusfondi kohta äh, SKP, see on praegu nõnda nagu kuum teema, selle kohta on avaldatud igasuguseid arvamusi. ma tahaksin küsida volinikust, kas te näete ette selliseid asjaolusid, kui võidakse kaaluda lisaks SKP-le ka teisi tegureid? järgmisena sport ja turism Äh, on ütelnud Lissaboni lepingus ka osaliselt Euroopa Liidu pädevuses, kas selleks nähakse ette ka uut eelarverida. eriti arvestades seda, et, et ka sport ja turism loob teatud majandusliku kasu saamise võimalusi ja lõpetuseks äh, ma igati nõustun selle seitsmeaastase mandaadi perioodiga minu arvates seitsmeaastane periood on ideaalne ja kahju, et see ei läinud Lissaboni lepingusse sisse ka parlamendi jaoks, tänan. ja ma võtan veel ühe küsimuse. suur tänu. härra volinik, teie kolleeg Johannes Haan ütles avalikult, et oleks vaja erinevad Euroopa fondid ümber rühmitada ja teisest küljest oleks vaja neid ka ümber orienteerida regionaalarengu kaudu toetamaks suuri linnu, metropole. tahaksin küsida, kuidas see eelarves kajastub, kas tõesti sihtala üks ja sihtala kaks regioonide puhul väheneb krediidimaht. eelarvedokumentides olen näinud, et sihtala ühe puhul on tõesti juba vähenemine toimunud, kas siin on tegemist Äh, mingi möödarääkimisega, ühest küljest oleks vaja mahajäänud regioone järele aidata ja seetõttu on ju ka sihtala üks ja kaks kriteeriumid paika pandud ja teisest küljest soovitakse krediiti vähendada. see oligi minu küsimus, suur tänu. suur tänu, härra volinik, palun. ma tahan äh, teha lühidalt ja kahjuks pean ilmselt mõned asjad välja jätma, see on väga ebamugav no, olukord, aga äh, härra Kirillov siin väljendas muresid ja talle tahaksin vastata, et praegusel hetkel on Euroopa Liidu eelarve kui midagi sellist, mida nähakse ainult eurokraatide teenistuses olevat raha. see ei puuduta äh, Erasmuse üliõpilasi või vabaühendusi äh, või mingeid kohalikke investeeringuid, seda nähakse hoopis äh, millegi muuna, mitte regionaalarengu ja töökohtade toetuseks loodud eelarvena. tegelikult ei äh, saada aru, et äh, Euroopa Liidu instrumendid funktsioneerivad ka kohalikul tasandil, aga inimesed ei mõista seda, nad mõtlevad, et raha läheb alati äh, liikmesriikidest Euroopa ametnike suunas. kahe tuhande neljandal aastal sai selgeks, et mitmes valdkonnas võib olukord aren-, halveneda, kui me rakendame sanktsioone. see on vastus eh, proua Kreelile, eh, me ei taha mitte kasusaajaid eh, sanktsioneerida, vaid eelkõige nii-öelda administraatoreid ja see ei puuduta mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikat. muide, olemasoleva finantsmääruse puhul ei ole üldse proovitudki sanktsioone rakendada, kaaluti küll Bulgaaria puhul selle tegemist, aga hoopis teistel põhjustel, nagu tavaliselt sanktsioonide kujundamisel on poliitiline tahe kõige tähtsam. aga me peame hästi kaaluma, et me ei halvendaks fondide lõppkasusaaja olukorda sanktsioonide kohaldamisel. stabiliseerimisfondi kohta tahaksin öelda, et praegusel hetkel on see ajutine nähtus Saksamaa seisukoht muide oli ka, et äh, aluslepingute vastaselt ei saa ju lõputult äh, ke-, kedagi, kes, kes on vastutusundelt laenu võtnud, välja aidata. ametliku kavatsust pikendada stabiliseerimisfondi tegevust ei ole, praegu, praegune periood selle fondi jaoks on kolm aastat, aga ma kujutan ette, et eeldusel, et kui nüüd veel mõni riik pärast Kreekat samuti soovib abi, seega et, et te, kui tekib mingisugune lumepalli efekt, mis hakkab veerema nii-öelda edasi, siis peame kaaluma selle kolmeaastase perioodi pikendamist või, või uut kolmeaastast tsüklist. praegu siiski loodetakse, et laenud makstakse tagasi, nii nagu Kreeka puhul, aga praegusel hetkel näevad seadusesätted ette kolmeaastast fondi tegutsemisperioodi. härra Kelly küsis siin juriidiliste aspektide kohta, ma arvan, et minu jaoks on parem, kui ma kohtun aeg-ajalt kõigi erinevate komisjonidega, siis saan ma teile ka vastata. kui nüüd alustada kohe omavahendite küsimusest, siis alguseks võin juba öelda, et see on nii vastuoluline küsimus. võin muidugi ka vältida eh, teie küsimusele vastamist, et mitte jälle ajalehe esikülgedele sattuda, sellepärast et siis öeldakse jälle, et Euroopa Liit võtab liikmesriikide taskust, et oma ametnike, äh, ametnike palku maksta. oma vahendid on muidu, tulevad muidugi liikmesriikidest, aga eh, Hamilton on öelnud, et kui Washington sõltub ainult teiste sissemaksetest, siis ei, ei teki tõelist majandusjuhtimist. muide, härra Brown proovis uutmoodi maksu, maksundust, aga nad jäid Ameerikale alla. või vastupidi palun kannatage mind välja. ma näen, et siin esitati mulle seitse küsimust. vastan otse küsijatele. härra Orole vastan, et äh, linnastute rahastamine on küsimuse all olnud, aga muidugi see ei saa olla äh, eesmärk omaette, kätte, see ei saa jääda sihtala ühe alla, mingisugune tehniline vahend peab olema teistsugune selleks, aga on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ühtekuuluvuspoliitikaga toetada ka linnastuid. nüüd ühtekuuluvuspoliitika strateegia dokument peaks välja tulema novembris või hiljemalt detsembri alguses ja see peaks sisaldama ka seda aspekti, seal räägitakse siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgsest ühtekuuluvuspoliitikast, selleks peab, selleks töötab Euroopa Komisjon praegu, Johannes on eriti mm, uusi ettepanekuid välja oluline oleks aglomeratsioonide või linnastute kõiki probleeme tervikuna näha, siit alla ühe alla see ei jää. ja suur tänu ka härra Kellile. sest ma ei suutnud teile vastata, ma lihtsalt ütlesin, et omavahendite küsimus on lihtsalt väga delikaatne küsimus. meil on veel neli kõnelejat Rahvapartei koordinaator Van Nistelrooy, proua Schröter, asekoordinaator Roheliste fraktsioonist ning äh, kolleeg Vlasek ja veel üks kolleeg. palun tehke kiirelt, sellepärast et meie järgmise punkti aeg juba väheneb. suur tänu arvan, et äh, väga kasulik oleks äh, veel kord kokku tulla. täna juba kuulsime väga palju. Te rääkisite vajadusest järgmiste aastate planeerimist tõhustada. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on järgne programmiperiood eelmine kord muutsime me programmeerimisraamistikku ja sageli tegime muudatusi ma-, kõige väiksema ühise nimetaja järgi. tähtis on, et eelnevatest perioodidest õpitaks, nagu te ka rääkisite, aga veelgi tähtsam on see, et et ka meie oleme oma regionaalpoliitika äh, visiooni esitanud ja meie ei saa poolikud meetmeid enam aktsepteerida. meil oli vastav töögrupp ja äh, meie arvame, et Euroopa regionaalpoliitika peab katma kõiki regioone. Te rääkisite arengu ja investeeringute vajadusest, seetõttu äh, mõelge, millised on uued väljakutsed, mitte vanad väljakutsed. ma ei taha negatiivsena näida, aga vaatama, vaatamata sellele, et nõutakse regionaalpoliitika vahendite vähendamist, peame me jätkama ikkagi regioonide toetamist. Euroopa Parlamendis see komisjon rääkis selle vastu, et näiteks transpordifond loodaks, meil ei ole vaja erinevaid fonde. see oli meie lähenemine ja nüüd mul on kaks küsimust kõigepealt. Te rääkisite piiriülestest suurtest investeeringutest ja ebapiisavatest investeeringutest härra Barroso rääkis oma Euroopa Liidu programmilises kõnes ka niisugustest pro-, projektidest. kõneleja katkestati, järgmisena saab sõna proua Schröter. suur tänu, teen lühidalt võib-olla saan sanktsioonide kohta ka midagi öelda, enne kui ma küsimuse esitan. arvan, et oleks suur viga, kui struktuurivahendeid kasutataks makromajanduslike sanktsioonide kohaldamiseks ja nõustun selles suhtes täiesti härra Toideriga. mu küsimus puudutab nüüd aastate arvu, ma tean, et teie olete endine eelarvekomisjoni esimees, mõned komisjonis arvasid, et viis, viis aastat ei ole hea eh, periood, see oli ebamugav nii Euroopa Parlamendile planeerimiseks kui ka liikmesriikide valitsustele. ma ei saa uskuda, et, et teie arvamus jäi peale, olen Euroopa Parlamendis pikka aega töötanud, muide üheksakümne teisel aastal juba rääkisime viieaastasest prog-, programmi perioodist, aga lõpuks kaotati see, sest see oli kasutu. ja nüüd minu küsimus. esitatud on mitmesuguseid uuenduslikke mõtteid, näiteks praeguse finantsraamistiku raames nii-öelda ringfinantseerimisest on räägitud, mida te peate eelarvepoliitikas prioriteetseks ja kui liikmesriigid tõesti tahavad ringkaitset organiseerida, tahavad raha kasutada keskkonnaprojektidele või siis äh, ehitiste renoveerimisele, mis te siis ütlete? ütlete, et see ei kuulu määrus, määruse alla ja lõpetate jutu. teada on ka see, et järgmisel seadusandlikul perioodil tahate te mit, mitut finantsinstrumenti ühendada. näiteks põllumajandusfond on üks, üks selline. minu meelest oleme jõudnud juba täiesti kriitilisse staadiumisse, sellepärast et mitmed finantsinstrumendid ei toimi, eriti väikeste projektide toetamisel. kas on teil kavas mõni analüüs läbi viia või tahate te kõike tsentraliseerida? kolleeg Vlasak, palun. suur tänu, volinik. ma olen samuti rahul, et meil on täna võimalus teiega aru pidada nii olulises küsimuses nagu regionaalpoliitika. me soovime majanduskasvu, seetõttu peame olema kindlad et me teame, kus meie ressursid asuvad. seitsekümmend protsenti SKT-st tuleb ju suurtest linnadest, linnastutest ja seetõttu peame küsima linnadelt, kas neil oleks ehk abi vaja. ega neil mitte probleeme ei ole. kas saame me nendele linnadele, suurtele linnadele olla partneriks tulevikus? kuidas teha nii, et need suured omavalitsused nemad saavad samuti abi oma probleemide lahendamisel ning teine küsimus. kuidas oleks kokkuhoiuga energiaturvalisuse ja varustuskindluse puhul kui näiteks suurlinnades kasutatakse säästlikku valgustust või transporti või äh, ökoloogilisi säästlikke ehitisi ja saavutatakse kokkuhoid, siis kas tulevikus saab kuidagi seda toetada äh, rohkema rahaga? nüüd äh, ma hindan ka seda, mida ütles kolleeg Manescu, nimelt vajavad kohalike omavalitsuste ja regioonide ametnikud koolitust me oleme kaalunud ka nii midagi euro, Erasmuse sarnast niisuguste ametnike koolitamiseks, mis te arvate sellest? ja viimane küsimus. suur tänu. suur tänu volinikule, et, et ta tuli täna siia. ja nüüd küsin või kõigepealt ütlen, et ähm, ilmselt on selge, et eelarve küsimustes on meie komisjonil üsna äh, üksmeelne seisukoht. homme arutame, milliseid küsimusi järgmisel täiskogul esitada. ja oma ettepaneku kolmandas lõikes ütleme, et äh, ühtekuuluvuspoliitika asjakohane rahastamine on väga tähtis, kui me soovime territoriaalset, sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust saavutada ja ma usun, et teie olete sellise selge eesmärgi poolt. toon välja paar punkti, millest te rääkisite, arvestades praegust üldist pessimismi Euroopas ja selle, seda skeptilisust, millest teiegi rääkisite ja seda arvamust, et äh, inimesed arvavad, et äh, Euroopa raha läheb pigem eurokraatide taskusse, arvatakse, et ühendatud Euroopat pole olemas ja bürokraatia õõnestab Euroopa projekti. ma ei tahagi küll nende viie lausega teie esinemist kokku võtta, otse vastupidi. Te ise ütlesite oma sõnavõttes, et ei taha rääkida omavahenditest võib-olla te ei saa ka minu küsimusele vastata, aga ikkagi. kas tulevikus suunatakse ühtekuuluvusvahendeid keskkonnapoliitikasse ja regionaalpoliitikasse, nii et inimesed näevad, kuidas raha suunatakse just sellistesse projektidesse, mis toovad kasu kodanikele, iseäranis nendele, kes on halvemas olukorras kui teised ja nüüd lisaksin veel küsimuse makroregioonide kohta. kas tulevikus teie arvates on makroregioonide jaoks näha eraldi vahendid? tänan. Thank you for all your comments. suur tänu kõikide nende kommentaaride eest, härra Van Nistelrooy mis puudutab mitmetasandilist juhtimist eh, regionaalpoliitikas, siis see on ka minu seisukoht, aga nagu oli ka proua Manescu küsimus, tegemist on nii-öelda õpikõveraga ja kohalikul ja regionaalsel valitsemistasandil tähendab see heade programmeerimismudelite levitamist, eh, auditeerimiskultuuri äh,, aga mida eriti on vaja nii-öelda postkommunistlikus Euroopa osas, riigiteenistuse kvaliteet ja auditeerimis- ning programmeerimiskultuur on üks plusse, mis kaasneb tõelise mitmetasandilise regionaalpoliitikaga mainiti nõndanimetatud eurobondide küsimust, mida härra Barroso oma sõnavõtus käsitles. eurovõlakirjad ähm, Euroopa Komisjoni nimel eelarvetagatisega, aga mis võimaldavad madalat intressi riikidele, kes sellist toetust vajavad. Barso-, Barroso rääkis üle-euroopaliste võrgustike küsimusest mitte ainult transpordis, vaid ka energias, aga eelarve tulemus on enam-vähem sama. alles tagatiseks eh, eelarve tasakaalule ja ka sanktsioonid, kui me algatame eurovõlakirjad, siis komisjon ei ole siin niivõrd vahendav, vaid see on Euroopa Investeerimispanga roll, aga Euroopa eelarve oleks tagatiseks. Euroopa me peaksime olema teadlikud, et tegemist on põhimõtteliselt äh, ühe kontseptsiooniga, aga tulemus eelarvele oleks sama nagu Juncker tüüpi laenude puhul äh, hädas olevatele riikidele. proua Schröter jällegi puudutas üsna pikka programmeerimisperioodi ja läbirääkimisi praegu on neljas aasta, kaks tuhat kümme on neljas aasta praegustest finantsperspektiividest ning neljandal aastal äh, on kasvamas ühtekuuluvuse kiirus. kolm aastat kulunud neljas aasta on peaaegu et viimane, peaks olema peaaegu et viimane finantsperspektiivi aasta, aga kogemus näitab, et seitse aastat ei olnud just äh, paha leiutis programmeerimise puhul. ma ei suuda praegu meelde tuletada mingeid äh, teadusuuringutega seotud aspekte, aga Äh, ITER on ilmselt kõige suurem väljakutse finantseerimises kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. kuidas finantseerida sellist eelarvet järjest kiiresti kasvavate kuludega, ITER oli viis miljardit eurot ehitamisfaasis, nüüd juba viisteist miljardit eurot ja järjest paisub. eelarve programmeerimise seisukohast on see tõeline peavalu, kus äh, alustatakse viiest ja jõutakse viieteist miljardini, see ei ole kasv, vaid viis või viisteist protsenti. mis puudutab väiksemat äh, programmide nii-öelda blokaadi kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, siis ma arvan, et see ei ole vajalik mis puudutab agromudelit. riikide deklaratsioonid, eriti föderaalse struktuuriga riikide puhul nagu Saksamaa ja Hispaania, ei ole need riikide avaldused just kõige otstarbekamad, aga makseagentuurid põllumajanduspoliitikas ma tean, et härra Vlasak on linna arenguraportöör. Teie seisukoht nüüd mm, tõusetus väga hilja tänastes aruteludes, mina võib-olla oma vastustega olen siin ka süüdi ja ma ei jõua praegu ka põhjalikult vastata, aga üks oluline valdkond on äh, elamumajandus peale taastuvenergia. see on tõesti üks oluline äh, kulutusvaldkond ja härra Cortes Lastra tõesti mitte arutades niivõrd omavahendeid, aga Euroopa eelarves raha, mis tuleb, äh, see läheb nii-öelda kõik ühte pange, see jagatakse ümber ja põhimõte on see, et ei äh, tohiks tekkida defitsiiti, see on ka Euroopa eelarve olemus. see tekitab probleeme potentsiaalsete omavahenditega, mis on juba nii-öelda selle eraldamine on juba nii-öelda märgistatud, neid näiteks CO2 emissioonid ja tasud. Need on juba, nende kasutusala on juba märgitud ja kui need tulevad eelarvesse, siis eh, see tekitab meile probleeme ja keegi ei ole siin täiuslik ma vabandan väga lühikeste vastuste eest küsimustele ja mul läks praegu meelest ära teie teine küsimus, aga ma paluksin äh, teatud tolerantsust siin, äh, härra Kelly äh, on nii-öelda rekordi omanik minu vastuste puudumise koha pealt, ma suutsin vaid pooltele tema kuuest küsimusest vastata. aitäh, volinik Janus Levandovski, suur tänu selle avameelse arvamuste vahetuse eest teemal, mis on tõeline väljakutse meie kõikide jaoks, nii parlamendi jaoks kui ka komisjoni jaoks ja me hindame teie valmidust tegeleda eh, ühtekuuluvuspoliitika väljakutsetega ja puudutada ka ühtekuuluvuspoliitika üksikasju, see aitab meil loodetavasti tulevikus paremini mõista ja äh, kuuldavaks teha ka oma muret. ma sain aru, et äh, andsite lubaduse Sean Kellyle, et äh, mingi lõunasöögi ajal koos temaga vastata ka tema küsimustele, mis vastamata jäid. ja äh, võib-olla tõesti õnnestub mitte väga kauges tulevikus uuesti teiega kohtuda, korraldada arvamuste vahetus järgmise mitmeaastase raamistiku üle ja nagu öeldud, äh, meie arusaamine vajadustest Euroopa ühtekuuluvuspoliitikas on suhteliselt sarnane. ja me võime võib-olla nimetada teid ühtekuuluvuspoliitika sõbraks ja see on meie jaoks loomulikult hea, et äh, loomulikult nüüd te võite jääda ja kuulata meie edasisi arutelusid, aga olete täiesti vaba minema ja tegema oma tööd. Uh, without... ja nüüd mingit pausi me ei tee, läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on nii-öelda minikuulamine ja see on seotud Aldrich Vlasaki omaalgatusliku raportiga Euroopa linnade tegevuskava ja selle tulevik ühtekuuluvuspoliitikas, meil ei ole mingit konkreetset dokumenti sel teemal, meil on kaks eksperti, Oldrich, äh, kõigepealt võib-olla ma annan sulle sõna ja siis sa võid tutvustada ka meie külalisi ja siis juhatada lühidalt arutelu, palun. Äh, suur tänu. alustuseks lubage mul teha lühike sissejuhatusdokumenti, mille ma olen siinolijatele välja jaganud. tegemist on esimese aruteluga selle tulevase raporti Euroopa linnade tegevuskava ja selle tuleviku ühtekuuluvuspoliitikas üle. see kindlasti nõuab eh, taolist arutelu ja ma otsustasin välja jagada selle lühikese dokumendi. mõned nendest küsimustest siin on võib-olla üsna provokatiivsed, aga ma paluksin teil tutvuda selle dokumendiga ning kui teil on mingeid ideid või tahate väljendada oma seisukohti prioriteetide suhtes, siis palun võtke minuga ühendust kas e-posti teel või isiklikult. mina arvan, et peamised teemad selles arutelus peaksid olema järgmised esiteks äh, väljakutsed, mis kaasnevad äh, linnade arenguga. Euroopas elab praegu peaaegu viissada miljonit elanikku ja peaaegu kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu SKT-st äh, toodetakse linnades ning peaaegu kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu elanikest elavad linnades või linnapiirkondades. see tähendab, et linnadele tuleks pöörata tähelepanu. ning tarvis on määratleda peamised küsimused, missugused on linnade vajadused, missugust et väljakutsed neil on, missugused on nende prioriteedid ja kas need prioriteedid on vastavuses nende prioriteetidega, mis on Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegias missuguseid vahendeid on võimalik kasutada, kas olemasolevad vahendid on sobivad või tuleks need välja vahetada uute vastu, mis sobivad selleks eesmärgiks paremini, siis eh, nii-öelda edasi delegeerimine, nagu te teate, praegu on võimalik edasi delegeerida eh, ülesandeid linnadele ja kohalikele omavalitsustele ja huvitav oleks siin kuulda ka näiteid sellest, kuidas mõned linnad ja omavalitsused on neid rahasid kasutanud ja missugus, missugune osa nendest rahadest tuleks äh, rakendada grantide kaudu äh, ja missuguseid tuleks hallata teiste finantsinstrumentide kaudu, samuti tuleks arutada partnerlust selle teemaga seoses me peaksime küsima suurtelt äh, linnadelt, milleks täpselt neil neid rahasid tarvis on, sest me peame teadma, missugused on nende vajadused. ja peaksime välja selgitama, kas nii-öelda edasidelegeerimine peaks olema kohustuslik või võiks seda rakendada vabatahtlikkuse alusel, siis finantseerimise küsimus. raha on loomulikult alati esimene teema ja on teatud proportsioon rahasid, mis jäävad kasutamata või neid ei kasutata sel määral, nagu võiks. näiteks võib tuua siin nõndanimetatud Jessica rahastamisvahendi. miks seda ei kasutata, missugused äh, takistused seisukoht on olnud selle rahastamisvahendi kasutamisel ja mida on võimalik tulevikus teha selleks, et neid vahendeid tõhusamalt ära kasutada. ja kas on ka mingeid muid võimalusi, näiteks midagi, mis jääb grantide ja Jessica rahastamisvahendi vahele või võiks luua mingeid stiimuleid linnade jaoks, mis julgustaksid neid kasutama taolisi rahastamisvahendeid. ja viimane osa minu kommentaaridest puudutab nõndanimetatud integreeritud planeerimist. ma arvan, et me kõik oleme üksmeelel, et integreeritud planeerimine ja lähenemine äh, on see, mida meil on tarvis ja seda ka seoses linnade äh, arenguga ja tarvis on vaadata, mil määral on seda lähenemist edukalt rakendatud. integreeritud planeerimine saab tulevikus ilmselt olema veelgi olulisem. teiselt poolt aga ei tohiks äh, rahasid liigselt detsentraliseerides, sellega ei tohiks üle pingutada. nii et äh, Need olid minu sissejuhatavad kommentaarid arutelusse ja lubage tutvustada eh, kahte külalist, Ruut van Draak on Hollandi lääneosa haldusasutuse programmijuht ja tegev ka Euroopa Regionaalarengu Fondis. Eh, tegemist on Hollandis üsna unikaalse projektiga ja praegusel kell viib see kokku Hagi äh, Rotterdami, Utrechti ja veel ühe linna elanikud ja selle raames kasutatakse vastavaid rahaseid ja härra Rudvan Draak räägibki meile oma kogemusest sellega seoses teine külaline on Jerry Maringer, tema on Põhja-Iirimaa missiooni, eh, Brüsseli missiooni esjuht. tal on päris palju kogemusi samuti struktuurifondide eh, alaste läbirääkimistega ja ilma eh, edasise viivituseta annangi sõna Ruut Van Draakile yes,. Thank you, I uh.... suur tänu. ma olen väga tänulik, et olete valmis ära kuulama meie kogemusi, mida ma tutvustan teile täna. ma tänan teid küllakutse eest. ma jagan teiega meie kogemusi meie praeguse programmi perioodil struktuurifondide rakendamisel ja võib-olla hiljem. võib-olla me võime arutada ka tuleviku üle meie äh, jooksev programm, äh, selle nimetus on tule, äh, võimalused tule, lääne osa jaoks. Ähm, selleks on vaja ka väga lühikest ajaloolist ülevaadet. Hollandi suurlinnades on olnud mitmeid linnalikke algatusi kuni aastani kaks tuhat kuus ja eelmise programmiperioodi jooksul kaks tuhat kaks tuhat kuus meil olid konkreetsed linnade programmid, siis algas uus periood kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, kui me pidime välja pakkuma uued lahendused äh, uuele lähenemisele, kuidas kõige paremini toetada linnu ja me pidime leidma lahenduse, kuidas säilitada eelmistes programmide häid kogemusi ja koostada konkreetsemaid programme, et neid ühildada põhiprogrammides. Eh, Hollandis on meil neli programmi iga perioodi piirkonna jaoks ja lääne piirkonna jaoks, need on uued, sest varem eh, sellel piirkonnal programmi ei olnud, kuna äh, lõuna ja põhja provintsid ei suutnud äh, neid rahalisi vahendeid hallata, seega esimest korda nad said Euroopa regionaalarengu äh, rahasid sihtala jaoks kaks. kuna oli selline põhilähenemine, siis ei olnud eraldi linnaprogramme või eraldi piirkondlikke programme, linnad tuli äh, kaasata uutesse üldprogrammidesse, mis olid kavandatud riigi iga osa jaoks järgmisena te näete piirkonda, mille, millega see programm on kaasatud, siin on neli suurlinna ja neli suuremat provintsi lääneosas Amsterdam, Utrecht, Rotterdam ja Haag ja kuidas see sai võimalikuks, et selline programm koostati. siinjuures tuleb arvestada lääne osa eri staatus, selle piirkonna äh, nimetus on Randstad äh, ja selles piirkonnas on väga mõjuvõimsad neli suurlinna ja seetõttu oli vaja saavutada nende jaoks tugevam positsioon ja puudus äh, piirkondlikul tasandil sihuke haldusorgan, oli küll linnade tasandil, aga mitte Randstadti tasandil ja seetõttu tuli välja töötada ka struktuur ja siis öeldi, et me tahame ühte programmi Hollandi lääneosa jaoks, sest äh, tuli välja määrusest oli võimalik edasi delegeerida. sellest oli palju abi, sest äh, Hollandi lääneosas on koostöö arendamine väga raske ja see tähendas seda, et Randstadis oli raske luua uusi organeid ja seetõttu leidi, et üheks äh, uueks perioodiks regionaalarengu fondide jaoks peaks olema üks struktuur äh,. osapooled pidasid läbirääkimisi, kulus kaks aastat selleks, et jõuda ühise tegevuskavani, läbi viia analüüsid, paika panna ambitsioonid, strateegiad ja organogrammi ja see viimane osa võttis kõige rohkem aega, kuna tegemist oli suhteliselt uudse asjaga ja kõik kahtlased, kas on võimalik teisi usaldada või mitte, kui, kui palju ja milliseid ülesandeid usaldada teistele selle koostöö raames. järgmisena arutati kõige rohkem seda, et ei, puudus harjumus ühistegevuseks ühisprogrammide raames ja seetõttu pidi leidma ka koostöövõimalusi eriti nelja linna vahel, kel olid väga tugevad positsioonid provintsides ja äh, valitsesid ka erinevad poliitika kujundamise, programmide koostamise kultuurid ja need tulid esile ka läbirääkimiste algetapil äh,. olid erinevad töömeetodid, erinevad vastutusalad. läbirääkimiste lõppfaasis jõuti Ähm, selliste küsimuste juurde, äh, kes maksab kulud, kui midagi viltu läheb, kelle süü see on ja kuidas me saame olla lojaalsed ühele ülemusele, kui me peame koos tegutsema. Äh, oli kõhklusi ja kahtl-, kartusi ka algetapil, kuid äh, kolm-neli aastat on möödunud ja on selgunud, et nendel kahtlustel polnud põhjalt ja ega neid unetuid öid eriti palju pole olnud. Äh, mis tähendab, et meil õnnestus need probleemid lahendada. millised olid tulemused, kuidas me need probleemid lahendasime? Äh, kuidas me suutsime leida koostöövõimalusi? me alustasime sellest, milles me suudame omavahel kokku leppida ja selle põhjal koostasime vastastikuse mõistmise memorandumi kõikide osapoolel, millele kirjutasid alla äh, suurlinnadel linnapead ja provintsi esindajad, e, kes andsid omapoolsed ka eelarvekohustused, tehnilise abi ja panid paika ka vaidluste lahendamise korra. E, te võite mõelda, miks nad siis omad eelarvelised kohustused võtsid, jah, me sõlmisime kokkulepped, e, leppisime selles kokku, kui palju keegi panustab, vastasel juhul oleks olnud raske saavutada vajalikul määral kaasfinantseerimist kaheksa osapoole poolt ja selles osas tuli kokkuleppele sai jõuda. Äh, siis need rakendusüksused, kuidas see tegevuskava ellu viidi kolme linna kokkuleppele kirjutasid alla linnapead ja otsustati isegi üldise granti kasuks, nii nagu määrus ette näeb, me lähtusime määrustest ja ka kaalusime e-, edasi delegeerimist võimalust konkreetsetele piirkondadele. ja kaks määrust võimaldas sellist üldist granti Amsterdami ja Utrechti jaoks Nad said selle üldise granti selle programmi raames ja nagu teisedki äh, kasusaajad ja linnad äh, nõustusid nende grantide doteerimisega ja leppisid kokku, kuidas äh, kontrolli teostatakse ja kuidas lahendatakse maksetest kõrvalekaldumise juhtumeid. seega tehti üks ühine kokkulepe ja iga linna jaoks eraldi Äh, selle üldise granti jaoks ja vastava edasi delegeerimise täpsustused. korraldusasutus üks äh, linnapea Jaldermann valiti korraldusasutuseks, see oli huvitav lähenemine, lähtuti sellest, et linnad ja piirkonnad võivad olla probleemide allaks ja seetõttu valiti üks linnapea kaheksast osapoolest kui korraldusasutus ja ametlikult määrati ka majandusministri poolt ametisse ja kinnitati kun-, kuninganna määrusega. Rotterdam on linn, see ei ole piirkond, tal ei ole piirkonna staatust ja see on unikaalne lahendus, sest äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi raames äh, ei ole olnud sellist kaasust, et üks linn on korraldusasutuseks. Äh, seega prioriteetvaldkonnas kolm oli võimalik kasutada ka edasi delegeerimise võimalust ning suhtuti siis Rotterdami ja teistesse linnadesse kui rakendusüksustesse. rakendusüksustel oli ka oluline roll täid, nad olid pro programmiasutused ja millega tegeleb programmiasutus, nad vastutavad oma linna programmi eest äh, kooskõlas siis kohustuste ja rakenduskokkuleppega. Nad kontrollivad, äh, äh, tuvastavad kõrvalekaldumised, rikkumised, auditeerivad kasusaajaid Äh, seega kõik need funktsioonid olid edasi delegeeritud rakendusüksusele. kuidas igapäevases elus see toimis? meil oli üks nii-öelda korraldusasutus, väga väike, kus töötas ainult viis inimest. ja nemad koordineerisid tervet programmi. Neil olid selleks viis äh, programmi ähm, rakendusbürood, neli äh, tugipunkti provintsides ja siis on konsultatsiooni, nõuande struktuur. Neil ei olnud küll ametlikke heakskiitmise või kinnitusfunktsioone, kuid need olid esimeseks kontaktpunktiks provintsides. siis see nõuandestruktuur, kaheksa osapoolt Äh, sai kokku viis korda aastas, et kontrollida programmi toimimist. ja ka nende äh, programmi täitevbüroodel oli samasugune struktuur ja nemad vastutasid programmi igapäevase rakendamise eest. siin on suurem organogramm, ainult paberil on võimalik sellest hästi aru saada, milline see struktuur tegelikult oli, enamik ma olen juba lahti rääkinud, meil oli muidugi seirekomisjon äh, selle äh, korraldusasutuse üle ja igas linnas ja äh, piirkonnas oli ka oma juhtgrupp, mis andis siis konsultatsioone programmide elluviimisega esindades äh, äh huvigruppe, tööstust, koostööd, teadust, ülikoole ja erinevaid poliitikatasandeid. siin te näete veel ühte joonist selle kohta, kuidas korraldusasutuses töö oli korraldatud äh,. milline oli see strateegia, mis võimaldas meil edu saavutada, kuigi meil kulus eelläbirääkimiste peale kaks aastat Äh, oli aegu, kui läbirääkimised kulgesid raskelt, oli vaja äh, kujundada usaldust, vastastikust usaldust, keegi pidi juhtimise enda peale võtma, lõpuks siiski jõuti kokkuleppeni ja jõuti vastastikuse mõistmise memorandumine, algas igapäevane töö kui oli otsustatud, kes mille eest vastutab. selleks ajaks juba kuuskümmend viis protsenti eelarveliste vahenditest oli eraldatud projektidele ja suurem osa tekkivaid probleeme olid rohkem praktilist iseloomu. tulemused olid suhteliselt head, ähm, tekkis üsna palju kõrgekvaliteetseid äh, projekte ja linnad ning äh, piirkonnad äh, tunnustasid nende projektide kõrget taset, kuid loomulikult konsultatsioonid olid vajalikud. meil oli vaja ka ametlikult äh, kinnitada edasi delegeerimisvõimalus, siin on viide määrusele. ma ütlen ausalt, et kui me otsisime lahendust, siis me alati uurisime, mis on kirjas määruses, kuid see ei olnud mitte lähtepunkt. lähtepunkt oli sellest, kuidas on võimalik linnade jaoks teatud ülesande detsentraliseerimise korras edasi delegeerida, et nad saaksid ise oma programmi osa juhtida ja siis me leidsime määruses ka need artiklid, mis võimaldasid edasi delegeerida. ja sellest lähtudes oli meil võimalik seda lihtsamalt meie struktuuri üle kanda ning kasutada ka meie äh, põhiprogrammides. me kasutasime viited ka teisele määrusele, äh, kus on määratletud nende üldine grant. me kasutasime prioriteeti kolm linnade jaoks ja seda üldise granti artiklit. Äh, väga oluline oli see, et lõppkokkuvõttes siiski mm, vastutus langeb korraldusasutusele ja see oli oluline arutelupunkt ja see vastutus säilis korraldusasutusel ka igapäevases elus ja selle aluseks oli vastastikune usaldus, riskianalüüs ja äh, head kokkulepped, et see kõik toimiks äh, me jagasime programmi Äh, linnade lõikes vastavalt eelarvele, need ei olnud küll juriidiliselt siduvad eelarved, kuid äh, need olid vajalikud äh, määrad, mis olid vajalikud kohalikust eelarvest kaasfinantseerimise taotlemiseks. juht- ja seirekomisjonidest ma juba rääkisin, ka nemad tegutsesid ja ma tahaksin nüüd oma lühitutvustuse kokkuvõtteks öelda enne kui ma hakkan vastama küsimustele, et minu arvates edasidelegeerimise võimalus või võimaldas meil arvestada äh, linnade eristaatust äh, nende üldprogrammide raames ja ma loodan, et tulevikus on seda äh, rohkem võimalik kasutada. me praegu uurime võimalust, kuidas paremini ära kasutada Jessica finantseerimist ka rakendusüksuste tasemel Äh, kasutades neid täiesti uuenevaid äh, toetusi, mitte niivõrd seda üldtoetuse mõistet. Äh, selleks, et ühendada teiste finantsinstrumentidega, nagu näiteks Jessica võimalustega, see oleks uudne lähenemine, kaasaegne lähenemine linnaprogrammidele, linnaliste programmidele. Need olid head programmid mis andsid häid tulemusi, sest kõige raskem oli panna sellised komplekssed linnaprogrammid toimima. me ei saanud kasutada kahte erinevat fondi sama projekti raames, me peatsime oma tähelepanu suunama konkreetsetele aspektidele ja kui meil on võimalik rakendusüksuste tasandil vahendeid omavahel kombineerida, nagu Jessica vahendeid kaasata, siis on meil tulevikus võimalik tugevdada oma positsioone, säilitades häid õppetunde minevikust äh, ja luues uusi integreeritud, kontsentreeritud projekte, äh, kasutades uusi rahalisi vahendeid äh, ka nende põhiprogrammide elluviimiseks. suur tänu! ma arvan, et on parem, kui on tekkinud küsimusi, et te vastate neile kohe ja seejärel läheme edasi äh, järgmise esinejaga. härra Van Nistelrooy. ma vabandan, ma pean sekkuma. Ähm, mul on sõnavõtjate nimekiri, me leppisime kokku, et meil on kolm küsimust ja kolm vastust ja esimesena härra Van Nistelrooy härra Nisteroi, lühiküsimus. kuidas teil õnnestus Hollandis see edasidelegeerimine? aga teistes Euroopa piirkondades see ei ole olnud nii edukas. kas see on kuidagi seotud mingisuguste traditsioonidega, mis on kujunenud Hollandis, et niisugune suurlinnaline lähenemine on olnud traditsiooniline, mille raames on juba suur programm ellu viinud, kas sellest võib kujuneda näide teistele, eeskuju teistele. Äh, te rääkisite, et Hollandis äh, kulus ettevalmistusele kaks aastat, enne kui te ütlesite kokkuleppele. kas te võiksite meile selle sava, saladuse avaldada? proua Teli järgmisena. Äh, ma arvasin, et kaks ettekannet peetakse järjest ja siis ma esitan oma küsimuse. pärast mõlemaid või siis soovite praegu? kas te soovite praegu sõna võtta või kuulate mõlemad ära? soovite hiljem, hea küll. Lambert Van Nistelrooy, palun jätkake. ma ei tea, kas mul on mingeid saladusi või õigeid vastuseid, ma arvan, et äh, see oli kolme teguri ühendus, vähemalt meie riigis see toimis, kõigepealt ajalooline kogemus kuna linnadel on olnud linnaalgatuste puhul ka eristaatus ka programmiperioodil kaks tuhat, kaks tuhat kuus, seega linnad olid harjunud selle oma mõjuvõimsa positsiooniga, nad ei pidanud selle nimel palju võitlema ja Hollandis, ma pean tunnistama, äh, on kujunenud ka selline riiklik detsentraliseerimispoliitika, ka sellest oli abi ja eriti lääne osas kus algselt oli koostöö üsna nõrk. ministeeriumitel oli ajend koostööd edendada ja panna linnad omavahel koos toimima ja ka teistes riikides ma olen kogenud, et kui detsentraliseerimine levib, siis tekib väga palju erinevaid süsteeme, väga palju haldusüksusi, mis dubleerivad üksteist ja on väga palju abikõlbulikkusreegleid. ühed näiteks Amsterdami jaoks, teised Rotterdami jaoks. ja see tekitab palju vastuolusid ja seetõttu me pidime korduvalt kokku saama ja kokku leppima, et meil oleks üks ühine riiklike abikõlbulikkuse reeglite pakett, et me ei hakka valima ühe reegli riigi jaoks ja teise provintsi jaoks, et meil oleks üks ühine riiklik abikõlbulikkuse eeskiri ja et meil oleks ka üks sama IKT süsteem. et vähendada halduskoormust, et äh, piirata haldusstruktuuride tekset ja teistes riikides võib-olla kardetakse, et sellise lähenemise puhul halduskoormus suureneb, tekib erinevaid süsteeme, IKT-süsteeme, haldussüsteeme ja nii edasi. ja me ei tahtnud seda teed minna. ja nüüd ma annaksin sõna härra Jerry Mulliganile, kes jagab meiega oma tähelepanekuid ja seejärel üldine arutelu. Thank you, madam Hübner um, and thank, thank suur tänu proua Jõgmäele suur tänu kutse eest siia komisjoni, et ma saaksin rääkida Landside regeneerimisprojektist, see puudutab Belfasti linna ja on saanud struktuuriabi, olulist struktuuriabi Euroopa Liidu vahenditest. järgnevate minutite jooksul tahaksin välja tuua Landside'i eh, need aspektid, mis on aidanud kaasa selle edule, kõigepealt kahekümnenda sajandi Belfast on olnud äh, eelkõige rasketööstuse, tekstiilitööstuse, laevaehituse linn, kuid äh, kui majandus alla hakkas käima, siis äh, jäi linnale päranduseks lihtsalt tühermaa ja tööjõud, kelle oskused ei olnud enam kaasaegsele majandusele vajalikud linn oli nagu jõest lahtu, lahti öelnud ning äh, kõige olulisemad liiklussõlmed olid sageli umbes äh, ning äh, liiklusummikutest tekkis ka palju reostust ning majandus, majanduses domineeris eelkõige avalik teenu, teenistus, ettevõtlus, kliima ei olnud enesekindel ning võib-olla äh, mõned fotod aitaksid illustreerida neid raskusi, mis linna ees seisid. linna kommertskeskuses oli taga kõrged maksud, aga probleemid ei, ei tulenenud mitte ainult inimtegevusest, Lägani jõel olid tõusud ja mõnad ning äh, väga sageli kaasnes tõusude mõõnadega ka ebameeldiv lõhn ja väga raske oli seda puhkusepiirkonna kasutada. et see piirkond sõltus gaasist ja samas peab ütlema, et enamus sellest tööstuse ümbrusest, vastava tööstuse ümbrusest oli reostunud. vaatamata äh, sotsiaalmajanduslikule allakäigule ei äh, kaotanud ametnikud kunagi usku sellesse, et linnal on võimalusi äh, suureks rahvusvaheliseks keskuseks saada ning seetõttu töötati, töötatigi välja tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendal aastal Dublini rekonstrueerimisplaan või vabandust, Belfasti linna arendusplaan Nagansaidi kontseptsioon koostati tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal, arvestades jõe panust linna arengusse ning äh, Nagansaidi korporatsioon loodi tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal selleks, et see vastutaks äh, arenduskavade eest selle organisatsiooni mandaat oli ajaga piiratud, kahe tuhande seitsmendal aastal lõppes selle organisatsiooni tegevus, kuid tuhande üheksasaja üheksakümne üheksa, üheks-, kaheksakümne üheksandast aastast alates oli ta aidanud kaasa tugevate sidemete loomisele kogukonnas, kogukonnast, vabandust, Belfasti kogukonnas ning sellel organisatsioonil oli kindel mandaat äh, tuua äh, maa ja ehitised tagasi tõhusasse kasutusse, luua atraktiivne keskkond ning äh, luua samuti kultuurilisi piirkondi, puhkusepiirkondi sellega kaasnes inimeste jõukuse, ettevõtluse jõukuse ning kogu äh, selle piirkonna jõukuse kasv. järgmisel slaidil on näha Lagenside'i korporatsiooni vastutusala ja seda, milliste arenguprojektidega ta äh, tegeles, tema äh, tegevusala hõlmas sada viiskümmend hektarit umbes ning pärast selle loomist soovis ta täiendavat sada hek-, sadat hektarit oma vastutusalasse võtta. esialgu oli tegemist lihtsalt äh, tegemist keskkonna parendamisega ja seejärel hakati looma sellist keskkonda, kuhu inimesed tahtsid tulla tööle, kuhu taheti investeerida. samuti sooviti äh, jõe taset hoida pidevalt äh, samal tasemel ja eh, samuti aidata, sooviti aidata kaasa puhkealade loomisele jõe ääres, arenduspiirkondade eh, suhtes eh, sooviti eelkõige reostust vähendada eelkõige gaasivabriku ümbruses ning Euroopa Regionaalarengu Fond toetas neid projekte, tulemused olid eriti muljetavaldavad ja kui te äh, Lagansaidi veebilehele lähete, siis te näete, millised tulemused on ja muide äh, äh, me oleme näinud ka, et lõhe tahab tagasi tulla jõkke, see, seega see on eriti muljetavaldav ja, ja, ja eriti optimistlik perspektiiv. nüüd vaadake, kuidas süvendati jõge ja kuidas kindlustati jõe kaldaid promenaad ehitati, tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal töötati välja strateegia eesmärgiga eh, tugevdada eh, kogukondade ja töö, eh, tööhõive vahelisi sidemeid, et, et luua rohkem töökohti, samuti töötati välja tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal ürituste strateegia selle eesmärk oli kaasata palju rohkem inimesi just partnerlussuhetes ja ühiskondlikke organisatsioone, vabaühendusi ning ühendada siis linnavalitsuse ja, ja vabatahtlike ühenduste jõupingutused. ja nüüd kokkuvõtteks, mida on saavutatud Lagansaidi arendusprojektiga seitsmeteist aasta jooksul? peaaegu miljard Briti naella investeeringuteks. iga nael äh, tõi juurde viis naela investeeringuid ning ähm, samuti äh, loodi seitsesada erinevat ähm, elamu äh, üksust. vaatame nüüd pilti sellest piirkonnast ümarehitis on eh, Jõeäärne teater, üks osa projektist, te näete siin ka eh, neid endisi vähem arenenud piirkondi, kus on turud ja Euroopa Sotsiaalfondist on see piirkond saanud raha, et to-, toetada nende eh, piirkondade kodanike tööhõivet, väljaõpet, koolitust samuti arvestati ka Lagansaidi äh, läheduses äh, olevate kogukondade kodanikega. Euroopa Liidu vahendite toetusel ehitati uus sild, jalakäijate sild, mitmed jalgteed jõe kaldal. oluline oli see, et linnakeskusest suunati liiklus välja ja ma näitan teile väga kiirelt veel paar fotot, et, äh, et te mõistaksite, kui, äh, kui tähtis see projekt oli. näete, millised muljetavaldavad kinnisvaraarendused on toimunud äh, jõekallastel. ja muide, see ei puuduta mitte ainult uusi, uusi ehitisi, vaid mitmed Toki piirkonna vanad ehitised renoveeriti vaadake, kui kaunis on dokkide piirkond õhtuti. vaadake lihtsalt, et, et te saaksite aimduse, kuidas see kõik välja näeb seal Belfastis. ja nüüd, eh, mis oli siis meie edu taga, mis, mis aitas kaasa meie edule Laganside'is? OECD hiljutine raport andis positiivse hinnangu Lagansaidi arendustegevusele. tähtis oli see, et meil oli äh, generaalplaan, kuhu kuulusid erinevad elemendid, poliitikud juba esimesest ministrist äh, alates, kes vastutas selle projekti eest, olid väga aktiivsed, tegid väga palju ära just äh, selle projekti juhtasutuse raames, samuti oli tähtis vastutusala jagamine ning äh, nõukogu esimees selles organisatsioonis oli, oli väga mõjukas. samuti oli tähtis äh, järk-järguline infrastruktuuri äh, väljaarendamine ja seda tehti loomulikult struktuurifondide abiga, ilma Regionaalarengu ja Sotsiaalfondi abita ei oleks saanud seda kõike ellu viia. ja viimased fotod tahan välja tuua ne, selle kontrasti esimeste fotode ja, ja viimaste fotode vahel. vaadake, millised on need äh, jõekaldad või millised need olid ja millised nad praegu on. Te näete, et asjad on paremuse poole arenenud. ja kui me nüüd läheme edasi slaididega, me näitasime, kuidas ehitised lagunesid erasektor aga tegi oma investeeringuid ja seesama koht näeb praegu välja nii, nagu sellel slaidil. see maja on alles, aga näeb välja uutmoodi. Lägensaidi projekt lõppes kahe tuhande seitsmendal aastal, aga selle tähtsust ei saa äh, üle hinnata, äh, on loodud majanduslik sotsiaalne keskkond, kus äh, kodune kapi-, kodumaine kapital oli valmis selleks, et investeeringuid teha, aga samuti eh, näidati selle projektiga, et mis on võimalik, mida on võimalik ära teha Belfastis, Põhja-Iirimaal üldse ning eh, kõik see on aidanud ka kaasa meie praegusele poliitilisele stabiilsusele kindlasti on väga palju veel ära teha, linna tööpuudus on kõrge, majanduskasv on takerdunud, aga integreeritud lähenemine, partnerlussuhted jätkuvad ja on jätkuvad ka Belfasti edasises arengus. suur tänu, meil on nüüd pool tundi aega diskussiooniks. tahan kolleegidele teatada, et meil on Euroopa Komisjoni esindaja siin samuti härra Pihtus, kes vastutab eh, linna arengu eest ning Santiago Garcia Vatron Rivas, kes eh, samas peadirektoraadis töötab. kui te soovite sõna, siis eh, olete teretulnud, aga kõigepealt soovis sõna proua Karimo Teeli. suur tänu, härra Vlašek, suur tänu väga huvitava ettekande eest. Äh, huvitav on see, et äh, pool, ühtekuuluvuspoliitika sektori põhisuse vältimiseks ning integreerimispoliitika toetuseks on vaja täna toetuda linnadele kui priviligeeritud paikadele, kes suudavad ellu viia just sellist integreeritud lähenemist, hõlmates nii transporti kui energiat, võitlust vaesusega. tegemist on kohalike omavalitsuste ja regioonide valitsustega, kes on nüüd eesliinile asunud. ent selliste projektidega on näha, milliseid konkreetseid võimal-, meetmeid on võimalik integreeritud lähenemisega võtta. ühtekuuluvuspoliitika peab olema eh, poliitika, mis käib koos linnadega, mitte ja mitte, mis ei ole mõeldud ainult linnade jaoks. suur tänu tulevase raporti toetuse, tutvustuse eest. arvan, et võiks veel rõhutada uusi väljakutseid ja vajadust linnasid kaasata. jätkusuutlik linn, säästlik linn on ähm, uus linna kujutis, tema roll, nagu te rääkisite, pool või kolm neljandikku eh, Euroopa elanikkonnast elab linnades, kolm neljandikku eh, CO2 emissioonidest to-, tuleb linnadest ja samas linnad on ka kõige suuremad energiatarbijad, seega kliimavastane võitlus käib linnades. nüüd põhiküsimus ja teie projektidest tuli see välja, on äh, juhtimine. täna tuleb kohalike omavalitsuste rolli tugevdada just ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel. mitmeid vahendeid on juba selle eesmärgil ära kasutatud. võtame näiteks programmi Urban. tulemused on eelkõige positiivsed, sest on suudetud äh, välja tuua need seosed, mis on kõikide kohalike tegijate vahel, kes projekte ellu viivad. samuti on tähtis eh, linnapeade konventsioon, millele Euroopa linnapead on alla kirjutanud. Eh, see tähendab seda, et kõiki projekti osalisi tuleb kaasata. vaatan nüüd seda dokumenti, mis meile jagati siin äh, räägitakse indikaatoriteks, muide mina äh, tulen Lille de France'ist, see on üks Prantsusmaa regioon, mis asub Prantsusmaa südames, Pariis on selle äh, regiooni südames ja muide, selles regioonis on suured, suur sotsiaalne ebavõrdsus. seetõttu ühtekuuluvuspoliitikat tuleb kindlasti just linnades arvestada. täna on näha selgelt, et võrreldes või kui me vaatleme fondide kasutamist, siis me peame kindlasti tehnilisse abisse äh, panustama. muidu kui on Jessica ja teised äh, projektid äh, olulised, aga ka finantsjuhtimist tuleb täiustada ja energiakasutust tuleb täiustada. ma tahaksin teile ühe mõtte esitada. minu arvates on see väga hea mõte regionaalarengu komisjon peab kindlasti selle, seda edasi arendama ja nimelt eh, see on idee linnaenergiast ja seda tuleb edasi arendada. ja juhtimise puhul on vaja ka, kuidas kasutatakse eh, erinevaid fonde ainult. ainult kakskümmend üks protsenti regionaalarengu fondidest on ära kasutatud, seega mida siis ja, ja samas toodi näiteid, kuidas saab seda fondi ära kasutada ettevõtete renoveerimisel. me peame küsima, kuidas saab neid fonde ära kasutada, et ehitiste energias säästlikkust, energiatõhusust tõsta. kõigepealt me peame kliimamuutuste vastase võitlusega tegelema, võitlusega tegelema linnades ja kui me kasutame kõiki dünaamilisi instrumente, siis ma usun, et, et me, me saame küll teid aidata, härra Vlašek seitse kolleegist soovib veel sõna, nii et palun tehke kõik lühidalt. aitäh, ma tahaksin õnnitleda Hollandi kolleegi selle eest, mida nad oma riigis on korda saatnud. Hollandis oli see võimalik, Saksamaal see ei oleks. Saksamaal tegelevad liidumaad nende programmidega ja tihti suunavad neid äh, erihuvid ja ei arvestata tegelike vajadustega. Vlašek edasi delegeerimine, jah, me peame vaatama erinevaid funktsionaalseid valdkondi, äh, tööturu küsimust, kuidas ühendada tööstust ja majandust, kuidas viia läbi strukturaalseid muutusi. Ravlašek, teie küsimus on, et äh, kus on piirid ma tegelesin oma linnas äh, struktuurifondide rakendamisega ja me olime täiesti me ei ja meie puhul on tegemist väikese piirkonnaga, aga Hollandi puhul, nagu me näeme, selline funktsionaalne lähenemine suuremal tasandil võib olla õige. tarvis on partnerlust rakenduskavade raames ja see viib ka küsimusele, miks mitte kaasfinantseerimine, jah, miks mitte, aga kui lõpptarbijad leiavad, et neil ei ole seda vaja, siis nad ei tule sellega kaasa. nii et eh, kohapealse tasandi kaasamine on oluline. ilma protsessi loomulikult eh, liigselt komplitseerimata või formaliseerimata. on kaks tasandit, aga kohalikku tasandit peab kaasama tunduvalt rohkem ja kõike on tarvis programmi lõpus ka tõestada, et programm toimus kahes linnas ja tulemuseks oli konkreetselt see ja see ja kriteeriumidest on kinni peetud. ning loomulikult tuleks vältida igasugust liigset bürokraatiat ja Vlasek oma dokumendis esitate täiesti õiged küsimused, näiteks integreeritud planeerimine. võib-olla on tarvis ühiseid reegleid, mida integreerida ja kaasata integreeritud planeerimisse, aga Saksamaal seda tihti ei juhtu ja kui me tahame tõesti integreeritud lähenemist, siis äh, ma arvan, et äh, reeglid peaksid olema karmimad ja siduvad. Jan Olbrecht, palun. Yes, I have a very short mul on väga lühike küsimus mõlele, mõlemale kõnelejale mees on uued lahendused ja meil on ka varasemad kogemused, edasi delegeerimine. küsimus on alati, et mis on parem, kas oleks rakenduskavad mingile linnale, linnade grupile või et on rakenduskava regiooni või suurema territooriumi raames ja siis edasi delegeerimine linnadele. mis on parem? kas edasi delegeerimine või et linnad ise oleks rakenduskavade eest vastutavad? järgmine küsija. esiteks lubage mul öelda, et mul on äärmiselt hea meel nende ettekannete üle, mis meie kaks külalist tegid. nii nende öeldu kui ka meie raportööri öeldu on väga väärtuslik. see küsimus on olulise tähtsusega ühtekuuluvuspoliitika tuleviku seisukohast. kui me tulevikus räägime ühtekuuluvuspoliitikast, eriti finantsperspektiivide kontekstis, siis on tarvis üles näidata hulgaliselt loomingulisust. ja selles ongi väljakutse kõikide Euroopa linnade jaoks lõppkokkuvõttes. eesmärgid peavad olema usaldusväärsed ja loomulikult kõik see haakub ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga nagu öeldud, peaaegu kaheksakümmend protsenti Euroopa elanikest elavad linnades või linnapiirkondades ja linnad annavad seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti Euroopa SKT-st. nii et tegemist on väga olulise väljakutsega Euroopa Liidu jaoks. nii et kogu see kuuldu on kriitilise tähtsusega ja Äh, härra Blašek, äh, ma hea meelega teeksin koostööd teiega selle raporti koostamisel. siis paar kommentaari veel. ühte teemat on juba puudutatud, kuidas see määrus välja peaks nägema, kui seda lihtsalt muuta, siis ma ei ole kindel, et see oleks vastavuses nende poliitikate usaldusväärsuse sooviga. näide, millest me kuulsime, need neli linna äh, Hollandis, kas seda oleks võimalik äh, laiendada ka teistele Euroopa Liidu linnadele? ja teiseks, kui me räägime linnade uuendamiskavadest millega püütakse uut elu sisse puhuda linnapiirkondadele. siis äh, on tarvis kaasata erasektor, sest ei riikidega Euroopa eelarvest üksinda ei piisa è fondamentale che anche da questo punto di vista noi seega väga tähtis on, et just niisuguses plaanis leiaksime me läbipaistvad lahendused, et nii era- kui ka riigi vahendeid kasutataks asjakohaselt, kui me tõesti soovime äh, regeneerimispoliitikat ähm, arendada eh, just sellisel määral, nagu me täna siin räägime. Äh, suur tänu ka muidugi äh, raportööridele, külalistele ettekannete eest, meil on kõigil oma panus sellesse diskussiooni anda. mulțumesc, aș dori să adresez o întrebare scurtă. härra Matula, tahan e-, esitada ühe lühikese küsimuse, kõigepealt olin väga rahul ettekannetega, selge on see, et ühtekuuluvuspoliitika on näidanud, et äh, kapital koguneb eelkõige suur, suurlinnadesse, just äh, seal asub majandusarengu mootor, aga nüüd ma küsin, mida te arvate väikestest ja e-, eriti väikeste linnade rollist tuleviku ühtekuuluvuspoliitikas? ei tohi ju suurlinnade ja väikelinnade erinevusi veelgi süvendada suur tänu. kodanikuühiskonna osalemise julgustamine nendes projektides on oluline. härra Vlošek. me peame arvestama ka teiste projektidega, millega edendatakse sotsiaalset ühtekuuluvust. nii et et äh, inimlikku vaatenurka ei tohiks kahe silma vahele jätta. üks minut on nüüd ka mul endal aega kommenteerida, ma olen viimane sõnavõtja ja siis äh, palume komisjonil, kahel eksperdil ja ka võib-olla härra Vlasakil vastata. see, mida kaks külalist äh, rääkisid, puudutas seda, mida praktikas on saavutatud, ees, eeskujud, millest võib-olla lähtuda ka mujal, kõigepealt sõltumata sellest, kui palju raha on eelarves, kas Euroopas või riigi tasandil, kunagi ei ole piisavalt, et äh, kõike teha linnade arenguga seoses. mõlemad äh, sõnavõtjad tõstatasid just selle rahade küsimuse ja Põhja-Iirimaaga seoses oli see nii-öelda võimendusefekt, kus investeeringud tõid omakorda veel juurde hulgaliselt erasektori investeeringuid ja võib-olla tuleks ka arvestada siin sellise võimendusefektiga, kui me teeme linnapiirkondadega seotud programmeerimist. ma ei tea, äh, mis järjekorras meie külalised siis vastavad ja siis võib-olla pärast äh, Aldrich, aga kas võib-olla kommenteerite neid küsimusi, mis tõstatati? mul oli äh, konkreetne küsimus härra Olbertilt edasi delegeerimine äh, ja City Program, sellele on raske vastata, struktuur järgneb strateegiale, aga tuleviku väljakutsed ei ole tingimata samad, mis need, mis olid minevikus, siis kui meil oli esimene äh, linnaprogrammide põlvkond nii-öelda ja tulevikus on väljakutse integreerida kliima- ja energiaküsimused ning majanduskasvu küsimused, sest kõik see peab endiselt tulema eeskätt linnadest. ja seepärast eh, teatud edasi delegeerimine on ilmselt tingimus linnade jaoks, sest mina arvan, et eh, see on eh, ainus võimalus, kuidas nad tunnevad ka teatud omanditunnet integreeritud programmide puhul. ja kui me vaatame praegusi väljakutseid, siis äh, ma leian, et äh, ka mitmetasandilistel mitmetasandiliste programmide puhul peab arvestama nende elementidega. aga võib-olla mu kolleegil on omalt poolt midagi lisada või ta on hoopis teisel seisukohal. aitäh! vastates äh, küsimusele, et kas rakenduskavad peavad keskenduma eeskätt linnadele, aga pean kõigepealt ütlema, et igasugune eelistus äh, mingile struktuurifondide struktuurile äh, on riikide otsustada ja ma ei taha siin teha mingit poliitilist avaldust. ma võin muidugi oma kogemuse põhjal kommenteerida. struktuurifondid, äh, mille üle peeti läbirääkimisi olid äh, suhteliselt paindlikud, et neid äh, rakendada äh, linna probleemidele samuti. mõned suuremad projektid, transport, tööhõive, keskkonnaprojektid, kuigi nad olid väljaspool linna, tõid siiski kasu ka linnale ja kui me liiga kitsendavad ja piiritlevad olema, siis võib see takistada meil tegevust eriti väikses piir-, riigis nagu või piirkonnas nagu Põhja-Iirimaa. kas komisjon soovib omalt poolt midagi öelda? aitäh, proua eesistuja, me kuulasime hoolikalt neid ettekandeid ja ka küsimusi mille formuleeris härra Vlasak. komisjon omalt poolt väga suure huviga kuulab seda. Balkan, nagu härra Levanovski juba ütles, sooviks omalt poolt äh, suurt tähelepanu pöörata linna küsimustele, ta ise on pärit Viinist äh, ja ta hea meelega tahaks tugevdada ühtekuuluvuspoliitika linna mõõdet. linnakogukonna järelhindamine on praegu olemas ja see näitas selgelt, et tarvis on integreeritud lähenemist. ja integreeritud linnaarengu vajadust on rõhutatud korduvalt ja linna arengu eest vastutavad ministrid oma hartas samuti märkisid selle ära ja Toledo deklaratsioonis on see kirjas. praegu on meil jõustunud Lissaboni leping ja see eh, soovib anda suurema rolli kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele arengutegevuses ja linnade rolli oleks kindlasti tarvis tugevdada edasiste rakenduskavade koostamisel. ja see ei peaks olema niivõrd konkurentsina piirkondadele või riikide valitsustele, vaid lihtsalt selleks, et ära kasutada kõikide piirkondade potentsiaal territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks, mis on üks Euroopa Liidu eesmärke me ei saa lubada endale mitte ära kasutada mõne regiooni potentsiaali ja linnade puhul me näeme, kui palju kapitali seal on. inimesed, kellega me järelhindamises rääkisime, ütlesid, et ei olegi niivõrd tähtis see raha, mis on selle linna kogukonna algatusse taga, vaid see, kuidas seda läbi viidi, kaasates erinevaid partnereid. Euroopa kaks tuhat kakskümmend soovib mm, saavutada kõikehäärevat kasvu, kaasates kodanikke kõikidel tasanditel ja integreeritud lähenemine on kindlasti parim võimalus ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend rakendamiseks ja me ei soovi linna arengut mitte sellepärast, et linnad on suured ja seal elab palju elanikke, vaid äh, selleks, et äh, välja tulla üldisemalt Euroopa ees olevate väljakutsetega ja linnad saavad siin kaasa aidata. küsimus oli ka väikeste ja keskmiste linnade kohta, ma arvan, et siin võib selgelt öelda, et territoriaalse ühtekuuluvuse puhul on tarvis funktsionaalset lähenemist, tarvis on funktsionaalsete valdkondade strateegiat, territooriumid, äh, kus on väikesed või keskmised linnad, seal tuleb strateegia koostada suuremale piirkonnale. ja proua juhataja, ise, eh, siis oli veel küsimus Jessica ja finantsinstrumendi kohta. komisjon mõtleb praegu finantsinstrumentide rolli tugevdamise üle, grandivälised eh, instrumendid näiteks, pärast pikka algfaasi näeme nüüd, kuidas Jessica kasutamine kasvab, mm, üks koma viis miljardit eurot on juba holding fondides ja praegu mõtleme edasi selle üle, kuidas seda vahendit paremini ära kasutada. ja neid finantsinstrumente saab kasutada ka energiasäästukavades. ootan ka edaspidi Euroopa Parlamendi poolset toetust edasise ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisel selleks, et äh, muuhulgas äh, linnapiirkondadele äh, tagada neile kohane koht. aitäh ja nüüd lõppkokkuvõtteks Oldridge Vlasak. suur tänu, proua juhataja, lubage ma vastan mõningatele kommentaaridele, mida kuulsime kõigepealt suur tänu kõikidele, kes arutelus osalesid, aga tahaksin täpsustada mõningaid küsimusi, mis vajavad edasist arutamist. näiteks me rääkisime Jessica rahastamisvahendist, aga tarvis on võrdlust. missuguse protsenti rahadest on võimalik investeerida linnade jaoks Tšessika kaudu. Tšehhi Vabariigis oleme analüüsinud kuussada kakskümmend linna ja selle tulemusel võib öelda, et viis kuni kümme protsenti nende linnade eelarvest on võimalik äh, rahastada Jessica kaudu. samuti oleme näinud äh, mõningaid projekte, mis näitavad, kui oluline on kaasata erasektorit rahastamisse. ja ma arvan, et kindlasti tulevikus saab see olema äärmiselt väärtuslik rahaallikas ja tahaksin veel ka rõhutada vastavate riikide assotsiatsioonide, kohalike omavalitsuste ühenduste rolli, kes peavad läbirääkimisi oma riikide valitsustega. Holland on siin hea näide, aga linnad äh, üksikult äh, ei saa tingimusi läbi rääkida, nad peavad äh, oma mõju suurendamiseks ühtselt tegutsema ja valitsusega läbi rääkima ühise rindena. proua Teli viitas veel kliimaga seotud väljakutsetele. loomulikult on ka siin mitmeid muid alateemasid, tolm, müra, haljasalad, linnatransport, kõik äh, see mõjutab linn, kliimat ja energiasäästu. sotsiaalsed erisused on samuti teema, millega tuleks tegeleda integreeritud lähenemise raames. täpselt seesama kehtib energiavarustuse puhul, mitte ainult äh, küte, vaid ka elektrivarustus ja nii edasi. edasi delegeerimine. ma olen siin teiega nõus, me peame selgeks tegema, kust läheb piir, kust edasi ei ole mõtet edasi delegeerida ma ei tea, kas siin sellist ranget piiri on võimalik paika panna väiksematel linnadel kindlasti on. võib-olla eksperte, kes eh, suudavad need projektid eh, ette valmistada, aga kui olla realist, siis need peaksid olema vähemalt saja tuhande elanikuga linnad. partnerlused jätkusuutlikkus ja kasumlikkus investeeringute puhul, tarvis on väga selgeid kriteeriume. see tähendab, iga projekt peab olema jätkusuutlik ja midagi tagasi tooma. ehk äh, investeeritud raha kasutamine peab olema tõhus ja see kasutus peab olema ka tõendatav. mõned kõnelejad viitasid ka erasektori rahale siin ma olen samuti nõus, et erasektorit on tarvis kaasata, härra Matula viitas omalt poolt väiksematele linnadele. ma ei taha, et me unustaksime väiksemad linnad, aga me peame mõtlema ka näiteks inimestele, kes käivad tööl suuremates linnades või üliõpilased, kes käivad seal õppimas. seega peame keskenduma laiematele piirkondadele ja on loomulik, et suuremad linnad tõmbavad ligi ja tõmb-, ka inimesi ümberkaudsetest väiksematest linnadest. kodanikuühiskond, loomulikult on tarvis arutelu kodanikuühiskonna esindajatega kohalikul tasandil, omavalitsuse tasandil. ning minu viimane kommentaar, mis puudutab seda võimendusefekti, proua Hübner mainis ka omalt poolt Jessicat ja selle kasutamispotentsiaali. ma arvan, et tulevikus kasutatakse neid vahendeid üha rohkem. küsimus on selles, et põhimõtted oleksid selged. me oleme läbi viinud omapoolse analüüsi ja peame tunnistama, et väiksematel linnadel ei ole piisavalt teadmisi ja oskusi Jessica kasutamiseks, nii et äh, siin on tarvis toetust ja arengut. aga kõik teie kommentaarid on teretulnud, saatke neid mulle e-postiga või andke üle isiklikult ja mm, suur tänu kõikidele kommentaaride eest. suur tänu, ma loodan, et see arvamuste vahetus oli teile kui rap-, raportöörile kasulik, aga samuti ka variraportööridele ja veel kord suur tänu kahele kolleegile Hollandist ja Põhja-Iirimaalt, Jerry Mulligan ja Ruud van Draak Äh, sellega on meie tänane kohtumine lõppenud ja homme me alustame hommikul kohe hääletamisega, palun hääletuskaardid kaasa võtta ja praegu palun lahkuge ruumist nii kiiresti kui võimalik, sest meil kohe algab siin koordinaatorite kohtumine ja selle jaoks on meil ka vähe aega ja koordinaatorid, palun jääge siia ruumi kohe.